Sì. Eh, colleghi, per favore, se gentilmente vogliamo. Kallid kolleegid. kui me soovime oma rangest ajakavast kinni pidada, siis palun asuge kohtadele nii, et meie koosoleku algus edasi ei lükkuks nagu te teate, on päevakorra projekt muutunud võrreldes nende dokumentidega, mis saadeti välja eelmisel nädalal ja esimese punktina tuleb meil siis arvamuste vahetus härra Peter Faithiga, kes on Euroopa Liidu eriesindaja Kosovos. tahaksin tänada teda siia tuleku eest ja võimaluse eest kuulda siis tema käest eh, olukorra kohta niisuguses kriitilises piirkonnas Balkanil. kuigi me palusime teda alles hiljuti seda teha. enne kui ma annan talle sõna, tahaksin teile ka rääkida meie tööprogrammist järgnevatel päevadel, iseäranis homseks, siis on meil kavas hääletamine. räägime siis Tadžikistani ja Euroopa Ühenduse Euraatomi partnerlus- ja koostöölepingust, hääletame seda homme ning samuti käsitleme kahe tuhande kümnenda aasta eelarve projekti palun võtke homme kaasa oma hääletuskaardid, sest enamus hääletusest homme toimub elektrooniliselt. ärge unustage neid kaarte. samuti tahaksin teile öelda, et äh, homme toimub ka laiendatud juhatuse koosolek pärast, kui komisjoni koosolek on läbi. koosoleku käigus on võimalik kõikidest ametlikest keeltest ka tõlget kuulata, välja arvatud taani ja malda keel. vabandan siis nende eest, kes omakeelset tõlget ei saa kuulda. ja veel üks teade. paralleelselt meie kohtumisega toimub kuulamine Arengukomisjonis, kus siis küsitletakse volinikukandidaati. Louis Michel on asunud nüüd parlamendiliikme kohale ja härra de Gucht on uus kandidaat voliniku kohale härra Frovera koos aseesimehega ning proua Haudala kes on siis Inimõiguste Komisjoni esinaine, esindavad meid seal. ja kolmandal septembril kohtun temaga isiklikult, esindades väliskomisjoni. Äh, kavatsen kohtuda kolmandal septembril ka ähm, härra Javier Solanaga ning kavatsen teile siis aru anda järgmisel laiendatud juhatuse koosolekul. seitsmendal septembril, esmaspäeval, toimub Euroopa Liidu välisministrite kohtumine, mille organiseerib siis praegune eesistuja oma Rootsi siis saab olema võimalus kohtuda välisminister Piltiga. nõukogu tuleb kokku Göteborgis Raveldiga arutatakse Euroopa Liidu äh, Balti või Läänemere strateegiat, Afganistani, äh, Lähis-Ida küsimusi ning ka mm, Atlandi üle strateegiat. ja nüüd äh, tahaksin loota, et ma võin teid meie sõbraks nimetada, härra Feiss härra Feis, nagu ma ütlesin, on Euroopa Liidu eriesindaja Kosovos ja mul on suur heameel, et ta on jällegi Euroopa Parlamendi tulnud, teil on juba võimalus olnud äh, varasematel aastatel kohtuda Euroopa Parlamendiga, väliskomisjonis esineda äh, nüüd oleme küll päevakorda muutnud, aga Teie kohalolu langeb kokku äh, ka ühe olulise perioodiga, nimelt viieteistkümnendal novembril on Kosovos kavas munitsipaalvalimisi korraldada ja mm, muidugi tahaksime teada, kuidas valmistutakse nendeks tähtsateks valimisteks, mida on ette võetud ning äh, ehk saame ka meie oma panuse anda selleks, et need munitsipaalvalimised ladusalt kulgeksid. nagu te teate, juba kaks korda on Euroopa Parlament äh, väljendanud äh, oma poolehoidu Kosovo iseseisvusele ning Martti Ahtisaare plaanile, plaanile. praegu toimuvad siis, seisavad ees munitsipaalvalimised äh, ja kindlasti peab arvestama, et just nendel organitel on kõige tihedam side kohaliku elanikkonnaga ja nemad teavad kõige paremini, kuidas äh, rahvast esindada. tähtis on loo-, luua tasakaalustatud mitmerahvuseline riik, aga muidugi väga raske on seda teha, seda on raske teha eh, isegi välja kujunenud riikides, linna eh, tasandil võib-olla eh, see veelgi raskem vahel. aga muidugi, kohalikul tasandil on kindlasti sidemed rahvaga, valijatega palju tihedamad, sidemed on lähedasemad samuti on EULEX-i missioonil väga tähtis roll, Kosovos. me teame, et alguses oli missioonil ka raskusi, iseäranis teatud Serbi ter-, Serbia territooriumidel. Euleksil äh, on kindlasti oma mõju Kosovole ja täna ootame suure huviga viimaseid andmeid siis ja informatsiooni, aga kahjuks oleme ka kuulnud, et hiljuti pandi toime rünnakuid Euroopa Liidu missiooni sõidukite vastu ning tahaksime nüüd kuulda, mida teie kõigest sellest arvate. loomulikult on kõik Äh, parlamendisaadikud huvitatud tei-, teie kuulamisest, mitte minu kuulamisest, seega nüüd annan sõna teile, palun, härra Feld. aitäh, esimees. Äh, suur aitäh äh, nende lahkete sõnade eest, mis te minu kohta laususite ma tahaksin kinnitada välisasjade komisjoni liikmetele ja ka teile, härra esimees, et minu jaoks on väga suur au olla täna siin Euroopa Parlamendi ees ja uue välisasjade komisjoni koosseisu ees. viimati käisin ma siin selle komisjoni ees veebruaris ning ma tuginen oma tänases sõnavõtus nendele hinna, hinnangutele, mis ma tollal andsin, annan teile ülevaate olukorrast, mis praeguseks on Kosovos kujunenud mul on äh, võimalus äh, anda teile ülevaade nendest arengutest Kosovos, äh, mis on tänase päevani toimunud ja ma räägin teile edusammudest, mida me oleme teinud viimase paari kuu jooksul. aga samuti räägin ka nendest probleemidest, millega me oleme kokku puutunud. tõepoolest, Kosovo ees seisavad paljud probleemid, mis eelseisvatel kuudel tuleb lahendada ning ma üritaksin neile täna siin hinnangu anda eriti keskenduksin Euroopa Liidu rollile ja Euroopa Liidu kohalolekule Kosovos. analüüsiksin ka omaenda jõupingutusi, mida ma olen teinud selleks, et koordineerida ja edendada Euroopa Liidu eesmärke. oma mandaadi täitmisel ma olen Euroopa Liidu äh, eriesindaja Kosovos, olen ma pööranud erilist tähelepanu just nimelt sellele, et äh, peegeldada äh, kõigi liikmesriikide seisukohti Kosovo küsimuses. härra esimees, meie tähelepanu keskendubki tihtipeale praegustele asjadele. seetõttu alustaksingi sellest, et annaksin ülevaate üldistest arengutest Kosovos, nii nagu mina neid näen kui me äh, vaatame tagasi sellele ajale, kui mind esmakordselt Euroopa Liidu eriesindajaks määrati veebruaris kaks tuhat kaheksa ja võrdlen äh, tollast olukorda, olukorraga Kosovos täna, siis on selge, et äh, Kosovo on astunud olulisi edusamme paljudes valdkondades. ning vaatamata ülemaailmsele finantskriisile on olukord Kosovos selline, et võimud teevad pidevaid jõupingutusi selleks, et parandada majanduslikke ja sotsiaalseid tingimusi, milles nende kodanikel tuleb elada. viimastel kuudel on Kosovo saavutanud üsna palju märkimisväärset. põhiseaduslik kohus on loodud, ta on oma tööd alustanud. Kosovot on kutsutud liituma Rahvusvahelise Valuutafondi ja Maailmapangaga. ning Kosovo võimud on astunud samme selleks, et saavutada Euroopa Liidu standardeid valitsemise vallas ning samas oleme, äh, on inimestele antud äh, suur autonoomia äh, erinevatel rahvusrühmadel on võimalik ühiskonnaelus oma rolli mängida. Kosovo ning äh, Kosovo elanike igapäevane elu, kui mõned erandid kõrvale jätta, äh, on äh, vägivallast ning rahvustevahelistest pingetest rikkumata. selle aasta üheteistkümnendal juunil otsustas Põhja-Atlandi Nõukogu, et KFOR-i missioon peaks oma arvukust Kosovos vähendama hakkama. ma olen veendunud, et see peegeldab väga hästi rahvusvahelise üldsuse hinnangut olukorrale Kosovos. julgeoleku äh, olukord Kosovos ja kogu piirkonnas on järk-järgult äh, muutumas stabiilsemaks. tõepoolest, äh, selle suundumuse kohta on mitmeid näiteid, ma mainiksin neist mõningaid. Pristinas kui keegi kuuleb inimesi kõnelemas serbia keelt, siis see on tänapäeval juba igapäevane nähtus. Nitsas on äh, tegutsevad turud, kus albaanlased ja serblased müüvad kohalikke tooteid külg külje kõrval ning lõpetuseks äh, poliitikud ning meediaesindajad äh, nii Serbia kui Albaania kogukonnast Mitrovitšas on loonud foorumi, mis teeb ettevalmistumise, ettevalmistusi nõndanimetatud eraldatud linnade konverentsi korraldamiseks järgmisel aastal. see loomulikult ei tähenda, et äh, kõik probleemid on lahendatud või et äh, enam ei ole vaja välja, väljaspoolt tulevat abi. erimeelsused äh, kogukondade vahel ja kogukondade sees on endiselt olemas, aga need erimeelsused on sellised, et äh, neid annab üha rohkem leevendada demokraatlike protsesside, demokraatlike institutsioonide läbi. Äh, Kosovo jätkab oma reforme ning äh, need reformid puudutavad peaaegu kogu Kosovo poliitilist ja administratiivset struktuuri, aga aga kõigile nendele reformidele vaatamata on veel terve rida olulisi probleeme, millega tuleb tegeleda selleks, et saavutada tõelisi edusamme Euroopa standardite suunas, parlamentaarse demokraatia suunas, äh, mitmerahvulis-, mitmerahvuseliste institutsioonide suunas ja heade vali-, valitsemistavade suunas. Äh, Kosovo on paika pannud kõige olulisemad institutsioonid, äh, mis on vajalikud selleks, et kaitsta inimeste õigusi, sealhulgas siis juba see põhiseaduskohus, mida ma mainisin, aga samuti ka ombudsman, ning samuti kohtunike nõukogu, kui ma mainiksin ainult mõningaid nendest institutsioonidest. ent need organid peavad veel ennast kehtestama. Nad peavad äh, oma ülesandeid täitma vastavalt Kosovo õiguslikule raamistikule. Äh, Kosovo võimud teevad jätkuvalt jõupingutusi äh, selles valdkonnas ja nendest jõupingutustest sünnib kasu nii Kosovo in-, sünnib kasu Kosovo elanikele Need aitavad parandada äh, inimeste õiguste kaitset, sealhulgas ka naiste ja laste õiguste kaitset. härra esimees, nagu ma veebruaris ütlesin, äh, kavatsen ma toetada Kosovo Assamblee rolli tugevnemisele suudetud jõupingutusi. ma tahaksin veelgi parandada demokraatia kvaliteeti Kosovos. Assamblee on aktiivselt osalenud institutsioonide reformis, praegu selles institutsioonide loomises, mis Kosovos praegu toimumas on, aga see assamblee peab veel täielikult saavutama sellise rolli, et ta muutuks Kosovo kõige olulisemaks poliitiliseks organiks. assamblee peab arendama oma rolli otsuste langend-, langetamisel, peab tagama läbipaistvust ja aruandekohustuslikkust ma kutsuksin teie komisjoni üles toetama seda protsessi ning eesmärgiks on vähemuste täielik kaasamine riigi poliitilisse ellu ning selle eesmärgi saavutamine eh, nõuab veel väga palju pühendunud tööd Kosovo võimude poolt. seda loomulikult partnerluses rahvusvahelise kogukonnaga ning loomulikult kodanike ühiskonnaga Kosovos endas kodanikeühiskond on äh, oluline partner kõigi nende eesmärkide saavutamiseks. härra esimees, veebruaris mainisin ma seda, et stabiilsus on strateegiline eesmärk, mida me partnerluses Kosovo võimudega peame taotlema. Äh, tihtipeale need asjad ei ole omavahel täielikus harmoonias sellest partnerlusest on tänaseks arenenud äh, usaldusväärne koostöö, millele Kosovo võimud on vägagi pühendunud. Äh, kui demokraatlikud institutsioonid tagavad äh, poliitilise stabiilsuse tagamist ning loovad need mehhanismid, mis võimaldavad erimeelsusi Kosovos lahendada, siis ma usun, et pingete oht väheneb veelgi. ent ma pean ütlema, et äh, mulle teeb muret äh, see polariseerumine, mis on toimunud Kosovo poliitiliste liidrite hulgas ja samuti äh, on tehtud väga palju avaldusi, mis suhtuvad kriitiliselt rahvusvahelist jõudude kohalolekusse Kosovos, sealhulgas ka Euroopa Liidu jõudude kohalolekusse. ja see toob tihti kaasa vägivalda, vandalismi sellises väga pingelises õhkkonnas, mille tunnistajaks me mõni aeg tagasi olime siiski, härra esimees, Euroopa Liit on Kosovo äh, inimeste jaoks kõige olulisem partner. Äh, Euleksi missioon on väga oluline. kuuendal aprillil äh, suurenes Euroopa Liidu roll Kosovos veelgi. Euleksi missioon jälgib ja nõustab praegu Kosovo politseid kõigis valdkondades, mis puudutavad siis Kosovo õigusriiki. siia, siiani saavutatud edusammud on rahuldust pakkuvad, aga Kosovol tuleb endiselt käia veel pikk tee ning võimudel tuleb tagada see, et EULEX-i missioon saaks tegutseda kõige paremates tingimustes jõupingutused, mis on suunatud korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse ohjeldamisele, on väga suureks probleemiks Kosovo võimude jaoks. jällegi, Äh, selle ülesande lahendamiseks on vaja Kosovo poliitiliste juhtide täielikku toetust ja samuti tuleb jätkuvalt keskenduda äh, ka Euroopa Liidu liikmesriikidel endil. organiseeritud kuritegevus ei äh, peatu riigipiiridel. tõelised edusammud võitluses organiseeritud kuritegevusega peavad toimuma tuginedes laiematele regionaalsetele projektidele Need väljakutsed, mis EULEX-i ees seisavad õigusriigi valdkonnas, on eriti keerukad nendes piirkondades, kus ra-, sõrblased on rahvastikus enamuses. EULEX on astunud olulisi samme, sealhulgas näiteks tollitegevusele aluse panemise väravates üks ja kolmkümmend üks see tegevus on hakanud vilja kandma ning äh, olukord paraneb veelgi äh, eelseisvatel nädalatel. siiski on vaja tõsiseid jõupingutusi selleks, et tegeleda väljakutsetega, mis äh, riigi põhjaosa ees seisavad ning hoolitseda selle eest, et äh, õigusriigi põhimõtetest kinni peetakse. Eulex laiendab oma tegevust riigi põhjaosas ning ma usun, et kõikehõlmavam Äh, Euroopa Liidu kohalolek seal on vajalik selleks, et suunata poliitilist protsessi EULEX-i äh, toetuseks. Kosovo valmistab äh, praegu ette esimesi valimisi, mis peavad toimuma pärast ühepoolset iseseisvuse väljakuulutamist seitsmeteistkümnendal veebruaril kaks tuhat kaheksa. kuueteistkümnendal juunil Kosovo president Vladimir Sedžu teatas, et kohalikud valimised äh, toimuvad viieteistkümnendal novembril käesoleval aastal. et ta nõudis, et keskvali-, Kosovo keskvalimiskomisjon äh, teeks kõik vajalikud ettevalmistused selleks, et äh, kohalikke valimisi kogu Kosovos läbi viia. kuna Äh, keskvalimiskomisjoni suutlikkus kohtadel on endiselt nõrk, on tehniline toetus rahvusvahelistelt organisatsioonidelt äärmiselt oluline, tagamaks, et äh, vajalikud ettevalmistused saavad tõepoolest tehtud. OSCE missioon Kosovos toetab ning koolitab äh, keskvalimiskomisjoni nende ettevalmistuste tegemisel siis kahe tuhande üheksanda aasta valimisteks USA-d on samuti äh, tulnud välja täiendava äh, abimeetmetega. keskvalimiskomisjon on äh, nõu-, palunud tervet rida Euroopa ja piirkondlikke organisatsioone jälgima eelseisvaid valimisi. ma loodan väga, et see tõesti saab ka teoks, sellepärast et demokraatlik ja läbipaistev valimisprotsess on äärmiselt oluline, tagamaks Kosovo arengut äh, kaasaegse demokraatliku äh, mitmerahvuselise ühiskonnana. kohalikud valimised on olulised äh, selleks, et saaks osutada teenuseid kõigile Kosovo kogukondadele. staatusega seotud kaalutlused ei tohiks takistada kodanike õigust osaleda demokraatlikes protsessides ning olla äh, äh, esindatud äh, kohalike omavalitsuste tasandil. eelseisvad valimised korraldatakse ajal, mil on toimumas olulised kohaliku omavalitsuse reformid Need reformid on suunatud sellele, et äh, kaasata kõiki äh, kogukondi Kosovo institutsioonidesse, tagades seeläbi äh, turvalise ning jätkusuutliku elu neile kõigile. viie viie uue omavalitsuse loomine nendes piirkondades, kus serblased on enamuses, on toimunud väga kiiresti. see annab serblastele võimaluse autonoomiaks, omavalitsuseks ning äh, kutsub siis äh, Kosovo serblasi osalema äh, kohalikes omavalitsustes. Protse-, protsess, mille käigus need uued kohalikud omavalitsused on loodud, on osaks suuremast detsentraliseerimisprotsessist, mis Kosovos on käimas. loomulikult tegemist on jõupingutusega äh, Äh, jõuda Kosovo serblastest kogukonnani ja minu arvates selle ettevõtmise edu on äärmiselt oluline selleks, et Kosovo muutuks paljurahvuliseks jätkusuutlikuks riigiks. detsentraliseeritud valitsemine lähendab Kosovot ka integratsioonile ning leppimisele. Kosovo serblaste laiem esindatus kohalike omavalitsuste tasandil võimaldaks äh, siis Kosovo äh, suuruselt teisel kogukonnal äh, suuremat sõnaõigust omaenda asjade korraldamisel. sinna hulka kuuluksid ka näiteks sellised küsimused, mis on inimeste igapäevaolus äärmiselt olulised, nagu näiteks tervishoid, haridus, samuti usu ja kultuuripärandi kaitse. Euroopa Liidu eriesindajana olen mina seetõttu tervitanud ning toetanud seda protsessi. Äh, tihedates konsultatsioonides rahvusvahelise üldsusega on Kosovo võimud äh, praegu hindamas äh, seda, kui palju nendest uutest kohalikest omavalitsustest on seda väärt, et osaleda novembrikuistel valimistel. on selge, et osalusprotsent nendel valimistel on äärmiselt oluline seetõttu loodan ma väga, et Serbia valitsus äh, kutsub äh, Kosovo serblasi üles seda võimalust ära kasutama. esimees, need väljakutsed, mis Kosovo inimeste ees seisavad, on sellised, mida ei saa äh, lahendada, kui ei ole laiemat regionaalset koostööd, majandussuhteid, kaubandust, inimõiguste austamist Äh, sealhulgas ka äh, mustlaste kogukonna äh, inimõiguste austamist. ning loomulikult Kosovo edusammud Euroopa Liiduga liitumise suunas nõuavad samuti pidevat koostöö parandamist kogu regioonis. seda peaks toetama ka rahvusvaheline üldsus. õigusriigi valdkonnas tähendab see seda, et edu tuleb saavutada koostöös Serbiaga sellistes valdkondades nagu näiteks toll ja politsei sellele on juhtinud tähelepanu ka Euroopa Komisjon oma nõudmistes viisarežiimi liberaliseerimiseks. Kosovo on saavutanud edusamme demokraatlike institutsioonide ja mehhanismide loomisel. Kosovo on parandanud oma inimeste elujärge. Kosovo on alustanud äh, seda teed, mis viib nende saavutuste konsolideerimisele läbi kohalike omavalitsuste reformi. samuti on Kosovo asunud majandusjuhtimist parandama. Kosovo on hakanud looma tõelist partnerlust EULEX-i missiooniga. kõik need saavutused eh, pannakse selle aasta novembril toimuvatel valimistel proovile Need valimised on võimaluse, äh, võimalus ka äh, suurendada äh, omavalitsust Kosovo serblaste hulgas ja ma loodan, et nad kasutavad seda võimalust ära. väljakutsed loomulikult jäävad, nagu ma täna juba oma sõnavõtus olen maininud. Kosovo peab veel väga pika tee ära käima, enne kui ta saab kaaluda Euroopa Liiduga liitumist. Kosovo vajab endiselt tugevat toetust Euroopa Liidult, vajab seda eelseisvatel aastatel, aga tuginedes partnerlusele Euroopa Liidu ja Kosovo vahel, äh, saavad Kosovo elanikud end tunda kindlana, nad on kindlad, et nad on seda teekonda tõesti alustanud. aitäh, härra esimees! Grazie sincere, dottor Feit, eh, su interventi. suur tänu, härra Feit see oli väga põhjalik äh, esitlus teie poolt, väga detailne. ma juba märkasin, et mitmed kolleegid soovivad siinkohal sõna võtta. kui te olete nõus, siis jäädes oma ajagraafiku juurde, teen ma ettepaneku, et annan kolmele kolleegile sõna kommentaaride ja küsimuste esitamiseks ning siis on teil võimalus omalt poolt vastata. võib-olla me saaksime niimoodi oma töödega edasi minna ja siis äh, saate te pärast ka kokkuvõtte teha. kõigepealt äh, proua Pakk. tänan, härra esimees, suur tänu, Peter Fight. mul on hea meel, et te alustasite edusammude mainimisest igal pool me mujal kuuleme, et miski seal ei edene. mul on hea meel, et te esitasite meile terve nimekirja, see julgustab meid ka edasi Kosovos aktiivselt tegutsema. Te mainisite ka raskusi, mis endiselt eksisteerivad, räägiti Mitrovitšast ja ma tahaksin teada, et kes kontrollib eh, piiri Mitrovitša Kosovo ja Serbia vahel, kas EULEX on seal võimul või endiselt keegi teised? teine küsimus. kuivõrd on ära kaotatud see enklaavide, kas, enklaavide süsteem, kas need eksisteerivad veel või mitte? kolmandaks, me tahaksime teada, kuivõrd teie erisindajana saate mõjutada seda, et äh, kohapeal edeneb äh, töö inimeste tasandil. väikestes äh, asulates, maapiirkondades on palju Albaania ja Serbia kogukondade vahelist koostööd ja me hea meelega näeks sellise koostöö jätkumist ja arenemist. me tahaksime hea meelega osaleda valimiste jälgimises ja on nii Kosovo albaanlaste kui ka serblaste huvides, et me oleme esindatud seal kohapeal ka valimiste ajal ning tagame, et need valimised toimiksid hästi kõigi huvides. Te ütlesite, et te loodate, et Belgrad äh, julgustab äh, serblasi. Äh, minu arvates pole nad kunagi julgustanud neid. Belgrad just äh, tegutseb äh, niimoodi, et äh, serblased ei saa seal, kus nad on, nii-öelda saatust ise suunata. ja tahaksin öelda ka midagi parlamentide kohta. me peaksime Kosovo parlamendi liikmeid endale külla kutsuma rääkima aktuaalsetest probleemidest, näitame neile, kuidas äh, toimib meie parlamentaarne töö ja näitame, kuidas nemad saaksid omavalitsust äh, survestada, nii nagu meie teeme seda Euroopa Komisjoniga. nii et äh, suur tänu teile siia tulemast ja palun võtke tõsiselt seda pakkumist, et me peaksime saatma ka vaatlusdelegatsiooni Kosovosse. suur tänu võtsin selle kommentaari arvesse ja tulen selle juurde tagasi meie arutelude lõpus. tänan ja nüüd ma annan sõna härra Svobodale. härra Fais, suur tänu teie sõnavõtu eest, ma arvan, et te esinesite väga realistlikult. ma tahaksin siinkohal toonitada ainult ühte asja ja see on viieteistkümnenda novembri valimiste korraldamine. nagu te ütlesite, siis see on keskse tähendusega kui valimised on äh, edukad, siis ähm, edeneb kogu Kosovo küsimus. ma tahaksin toonitada seda, mida Doris ütles, aga ma tahaksin olla veelgi positiivsem oma sõnavõtus. me peaksime järgmistel nädalatel tegema kõik, et anda omapoolne panus ja teie saate meid siinkohal aidata. me peame eelkõige tegema kõik selleks, et äh, serblased ja Serbia aktsepteeriksid äh, kohalikke valimisi kui võimalust äh, parandada vähemuste olukorda Kosovos nagu komisjoni esimeeski juba ütles, siis tema öö, äh, toetab ka meie valimiste suunalist tegevust, me ei räägi siin mitte ainult viieteistkümnenda novembri kuupäevast, vaid räägime ka eelnevatest nädalatest, me peame tegema kõik selleks, et äh, kasutada võimalust, äh, mis meil praegu on. kõrvale jätame siin äh, juriidilised protsessid ja selle, mis toimub Haagis, me peame keskenduma elamistingimuste parandamisele nii albaanlaste kui ka serblaste kogukonnas ja Need äh, näited, mida te mainisite, palun avalikustage need, ähm, avalikustage see, et on tõesti teatud kogukonnad, külad, kus see kooselu hästi toimib. ja me peaksime veenma kõiki osalisi selles, et need valimised peaksid olema edukad. suur tänu, härra Svoboda ja nüüd härra Watson, palun. tänan, härra esimees. suur tänu, härra Faith teiepoolse sõnavõtu eest siin täna. mind huvitab äh, väga see, mida te ütlesite Mitrovitša foorumi kohta. kas on äh, tõendeid äh, ka teiste edusammude kohta Mitrovitšas lisaks sellele foorumile? ja kas Kosovo serblased toetavad seda foorumit? mind huvitab, milline on Belgradi suhtumine sellesse, kas te oskate omalt poolt midagi selle kohta öelda, kas nad ehk võib-olla õõnestavad selle foorumi tööd? ma sooviksin ka teada saada üht-teist liikmesriikide suhtumisest teie töösse, eriti puudutab see neid liikmesriike, kes ei ole veel tunnustanud Kosovot. kas ja millised liikmesriigid on olnud abiks personali äh, saatmisel Kosovosse ja eelarve tugevdamisel, see on ju teie jaoks ääretult oluline. ja lõpetuseks, ütleksite ehk midagi selle kohta, kui kaua võiks teie missioon kesta, algselt pidi see lõppema aastal kaks tuhat kümme, aga aega kulub kindlasti palju rohkem. kas äh, teie jääte sinna lõpuni või arvate, et äh, keegi peaks teie töö teatud ajahetkel üle võtma? suur tänu ja nagu me kokku leppisime, siis äh, härra äh, Fait nüüd vastab nendele kolmele esimesele küsimusele ja siis saavad sõna järgmised kõnelejad. Um, suur tänu. kõigepealt tahaksin öelda, et mind julgustab väga see, mida kuulsin siin Propakilt, härra Svobodalt, äh, meie tegevuse kohta, me peame kõik arvestama sellega, et ka Serbia kogukond äh, peab osalema valimistel. minu missiooni strateegiline eesmärk ongi see ja ma peaksin ka selgitama härra Watsonile, et kuigi olen siin Euroopa Liidu eriesindajana, eh, teatakse ka seda, et mul on veel üks ametikoht, aga kõik eh, minu ametid tegelikult omavad ühte ja sama eesmärki, saavutada eh, integratsioon erinevate kogukondade lõimumine Kosovos, sest see on eeltingimuseks eh, Balkani stabiilsuse tagamisele. ja üks eh, taktikaline samm võikski olla eh, serblaste julgustamine osalema valimistel. kuigi kaks protsessi kulgevad eraldi kohalikud valimised ja detsentra-, detsentraliseerimisprotsess siiski mm, sõltuvad üksteisest. selleks, et kohalikke omavalitsusi uuendada, et äh, ka serblased äh, saaksid Äh, õigusi juurde, on tähtis see, et Serbia kogukond ise võtaks äh, äh, sellest võimalusest kinni ning saaks ka kasu uutest omavalitsustest ja ka täiendatud autonoomiast. mul on väga hea meel teile teatada, et detsentraliseerimisprotsess on edasi liikunud tänu eelkõige heale koostööle Kosovo ametivõimudega. me saame lõpule viia eh, vähemalt nende väikeste kohalike omavalitsuste valimiste ettevalmistusmeeskondade loomise. sinna kuuluvad ametnikud ja eksperdid, kes siis valmistavad ette uute omavalitsuste töö, et nad tõesti töövõimeliseks saaks, enne novembrit ei saa veel midagi öelda, aga ma usun küll, et see on väga oluline signaal Serbia kogukonnale ning ka Belgradile. valimised peaksid olema positiivne võimalus, millest tuleks kinni haarata ma ei saa praegu äh, teha rohkem kui lihtsalt äh, mõtiskleda selle üle, kuidas asjad arenevad Belgradi poolt. aga ütleksin, et äh, siin on palju võita. ja mis puudutab siis Kosovo staatust, siis ähm, kindlasti mõjutab seda praeguste või eelseisvate valimiste tulemus. ma tervitan Euroopa Parlamendi soovi osaleda vaatlusmissioonil valimistel ja praegu pean ma kõnelust selle üle, kuidas äh, vaatlusmissiooni tööd korraldada, kui OSCE-d äh, ei ole kohal äh, praegu OSCE mandaati selleks ei ole, seega mingi teine organisatsioon peab tulema vaatlema eh, neid valimisi ja mina isiklikult ei näe praegu ühtegi teist organisatsiooni, eh, mis oleks kohasem kui seesama Euroopa Parlament eh, jälgima Euroop-, Kosovos valimisi, sest Euroopa Liidu jaoks on selle regiooni stabiilsus väga oluline. teistes küsimustes tahaksin vastata lühidalt. põhjaosa olukord on ikka veel väga keerukas, EULEX äh, asub praegu äh, kahes piiripunktis, kus siis Euroopa Liidu järelevalve all toimub registreerimine. Kosovo politsei, enamuses Serbia politseinikud, neid, nende tööd jälgib samuti EULEX-i missioon. Nende ees seisab eelkõige elamumajanduse taastamine, elamute ülesehitamine Mitrovitsa lähedal võib-olla olete te meediast ka äh, äh, näinud midagi selle kohta, seal, selles regioonis on kindlasti võimalusi vägivallaks. aga meie loodame, et kohalikud omavalitsused on siiski võimalus üle saada äh, niinimetatud paralleelsete struktuuride olemasolust. eelkõige andes kogukondadele autonoomia õiguse. see kindlasti võtab ära võimaluse paralleelsete struktuuride tegevuseks. rääkides Mitrovitsa foorumist, tahaksin öelda, et meil on mitmeid kontakte Kosovo Serbia kogukonnaga Mitrovitsas ja ka mujal ning me loodame, et aja jooksul, võib-olla juba ka novembris või siis ka hiljem, eh, juba varsti, saame me edasi liikuda ja luua Mitrovitsa põhja omavalitsuse, nii nagu on ka president Ahtisaari poolt ette pandud härra Watson küsis ka, eh, küsis ka minu eh, ametikoha või, või töö väljavaadete kohta, see eh, jääb ikka küsimuseks, aga loodame, et ka tulevikus saan Kosovo küsimustes siin teie auväärse foorumi ees aru anda. loomulikult sõltub minu mandaadi pikendamine liikmesriikide ühisest arvamusest, vastavalt protseduurireeglitele. praegu saan öelda ainult seda, et mis puudutab Euroopa Liidu põhieesmärke, milles on ka kokku lepitud nõukogus eh, kahe tuhande seitsmenda aasta lõpus ja ülemkogul kahe tuhande kaheksanda aasta alguses nimelt toetada majandus- ja sotsiaalarengut Kosovos ning tugevdada õigusriigi põhimõt-, mõtteid Kosovos, siis kakskümmend, kõik kakskümmend seitse liikmesriiki on minu jõupingutusi ja EULEX-i missiooni mõtet toetanud ning ma olen liikmesriikidele väga tänulik selle toetuse eest. suur tänu teile! aitäh, härra Vait! Äh, Läheme nüüd siis teise küsimuste vooru juurde ning alustame härra Lunatšekist, teil on sõna. Äh, aitäh aitäh, äh, härra Föit, ma tahaksin teid äh, Roheliste fraktsiooni nimel tänada selle sõna, selle ettekande eest, äh, milles te keskenduksite, keskendusite nendele positiivsetele arengutele, mida te Kosovos näete. Te ei kõnelenud ainult sellest väga raskest olukorrast, mis loomulikult suures osas Kosovos endiselt valitseb. Te väga õigesti mainisite seda, et on vaja suurendada ka äh, majanduslikku ning sotsiaalset stabiilsust Kosovos selleks, et inimesed äh, tõesti tunneksid, et see riik kuulub neile, et nad saavad seal töötada, et nad saavad seal elada ja et nad ei pea sealt lahkuma selleks, et äh, paremat elujärge kuskil mujal Euroopas leida. mina olen pärit Austriast, äh, riigist, kus, kuhu tuli väga palju inimesi varjupaika otsima nii et, et ma olen äh, selle temaatikaga väga hästi kursis ja pööran väga suurt tähelepanu sellele, mis Kosovos toimub. härra Vait, üks asi, mida ma meie fraktsiooni nimel äh, äh tahaksin samuti mainida ja mida te tegelikult mainisite, nimelt valimiste äh, vaatlejate saatmine Euroopa Liidu poolt kohalikele valimistele ma tean, et OSCE ja Euroopa Nõukogu ei saa seda teha ja väga oluline on, et selles olukorras Euroopa Liit teeks seda, sest tegemist on tõesti erakorralise olukorraga, tegemist on erakorralise riigiga. ning seetõttu on tõesti äärmiselt oluline, et me su-, suudaksime saata sinna Euroopa Liidu valimisvaatlejad missiooni ja ma toetan äh, juba seda, mida eelkõnelejad härra Svoboda, proua Pakk on öelnud Te kõnelesite ka politseitööst. mina tahaksin teada, kui palju äh, Euroopa Liidu poolset abi just politseimissioonile oleks vaja. sellepärast, et politsei on ju see, kes peab tagama inimeste turvatunde, kui on olemas hea väljaõppega politsei, äh, kui, kui politsei teab, kuidas inimesi kohelda. sest kui politseil ei ole koolitust, siis inimesed pigem kipuvad politseid kartma ja neid mitte toetama. nii et ma tahaksin äh, teada, millise hinnangu te sellele olukorrale annate. Te samuti mainisite organiseeritud kuritegevust. Äh, selles valdkonnas tahaksin teada, Äh, kuidas on naiste olukord selles valdkonnas, me teame, et inimkaubandus äh, on äh, see, mille ohvriks tihtipeale on naised ja tüdrukud, loomulikult ka mehed, aga enamus nendest kaubanduse ohvritest on siiski naised ja tihtipeale need inimesed satuvad sellesse olukorda, kuna neil ei ole piisavalt haridust ja neil ei ole sissetulekut. niisiis võib-olla võiksid natuke põhjalikumalt kõnelda loodetavasti aset leidnud edusammudest ka selles valdkonnas ja veel üks asi, mida tahaksin lisada härra Svoboda poolt öeldule. ma olen lugenud, et Belgrad on juba hoiatanud eh, Kosovo serblasi eh, mitte osalema kohalikel valimistel. ma tõesti loodan, et eh, Belgrad ikkagi näeb ja et serblased Kosovos näevad, et kohalikud valimised on midagi sellist, mis võimaldavad neil asjad endi kätte võtta, asi ei puuduta iseseisvust, seda teemat lahatakse mujal. nii et, et äh, milliseid äh, välja, väljavaateid teie sellel suunal näite, kas Belgradi suhtumises võib toimuda mingeid arenguid, kas Kosovo serblased osalevad nendel valimistel ja võib-olla on midagi, mida meie siin Euroopa Parlamendis selles vallas saaksime ära teha? viimane küsimus, mis võib äh, Äh, olla pisut delikaatne, te ise mainisite seda, et te ei ole ainult Euroopa esindaja, et äh, teil on ka teine ametikoht ning me teame, et äh, see teine organisatsioon, mida te, te, te esindate, Eh, seda rahastavad need riigid, kes on heaks kiitnud Kosovo sõltumatuse. kas te näete selle, mingit vastuolu selles, et teil on kaks rolli, kuidas Kosovo inimesed sellesse suhtuvad? võib-olla teid kritiseeritakse see, eh, eh, selle eest, et teid rahastavad need inimesed, kes on heaks kiitnud Kosovo sõltumatuse, kas teie ametikoht ei peaks olema neutraalne? nii et Äh, mul on mõista antud, et siit võivad tekkida probleemid, aitäh. aitäh. ja nüüd härra Van Orden, palun äh,. aitäh, ka mina tahaksin Peter Feiti tänada selle eest, et ta täna siin on äh, ning tahaksin teda äh, tänada ka väga professionaalse töö eest. ja ähm, me loomulikult võime omada vastakaid tundeid selles osas, mis puudutab Kosovo sõltumatust, äh, aga äh, EULEX-i missioon tegutseb äh, meie välis- ja kaitsepoliitika raames ning meie arvates on oluline ka kodanikeühiskonna toetus aga minu arvates äh, siiski me ei tohiks äh, äh, hakata tsiviilmissioonile seadma sõjalisi eesmärke möödaminnes, Peter, sa rääkisid KFOR-ist. me unustame tihtipeale, et ligemale neliteist tuhat NATO väge, KFOR-i väed on Kosovos ning need väed on pärit Euroopa riikidest. NATO loomulikult on suurel määral Euroopa organisatsioon, paljud inimesed kipuvad selle ära unustama. ja võib-olla te mainiksite paari sõnaga ka seda koordineerimist EULEX-i ja NATO vahel Te ütlesite, et NATO tahab oma missiooni lõpetama hakata. kuidas teie seda arengut kommenteeriksite? mis puudutab Kosovo politseid, siis teie ülesandeks ähm, on nõustamine enim-, era-, erinevatele inimestele tähendavad, tähendab see erinevaid asju, kas te koolitate neid või, või te käite nendega missioonidel kaasas või ja kui teie neid ei koolita, siis kes seda teeb? ilmselt teil siiski on õigus ka neid koolitada, see peaks olema teie mandaadi osaks. ning kas teie arvates oleks võimalik ka siis sellist kogukondade ülest politseitööd teha või peaksid eraldi politseijõud siiski tegutsema Kosovos? Te mainisite oma mandaati. see mandaat on tõesti kuni kahe tuhande kümnenda aastani ja Graham Watson ütles, et teil ei ole ka just väga palju raha, kuigi see summa, mis teil on, ei ole just tühine aga ma tahaksin teada, kui kaua teie arvates on vaja, et me sellisel määral Kosovos kohal oleksime? Äh, kui paljudeks aastateks me teie arvates sinna peame jääma? aitäh! aitäh, härra Van Orden! ja nüüd saab sõna Rebontis. Kosovo-Peedio suur tänu. me saime väga huvitavat infot Kosovo kohta, aga üks keskne küsimus jääb veel õhku rippuma. seda toonitas ka meie raportöör. täpsemalt äh, räägin ma siin Kosovo staatusest Euroopa riikide poliitilisest sekkumisest. kuidas seda hinnata? meie fraktsioon on Kosovo iseseisvuse vastu. olukord on selline, et äh, väga paljud Euroopa Liidu riigid on tunnustanud Kosovo iseseisvust, aga mitte kõik. nüüd äh, tundub, et et äh, iseseisvus ei ole enam äh, tagasipööratav, aga küsimus on selles, kas äh, iseseisvus on põhjustanud rohkem pingeid, kas see on negatiivne pretsedent, kas meil oleks võimalik algatada uut rahuprotsessi? kui nüüd vaadata ÜRO resolutsiooni tuhat kakssada nelikümmend neli, siis ähm, me peame lahendama palju küsimusi veel, sõjapõgenikud ähm, näiteks, kuivõrd nemad saavad tagasi pöörduda oma kodudesse. samuti räägiti siin sellest, et ähm, endiselt vohab organiseeritud kuritegevus, eelkõige narko kuritegude valdkonnas, samuti on palju inimkaubandust. see võib ju avaldada nii negatiivset mõju äh, kogu sellele piirkonnale seal ja Euroopale. kas pole nii? suur tänu. ja nüüd ma tahaksin veel kord anda sõna härra Faidile, et ta saaks äh, vastata ning siis äh, võtan äh, vastu neli küsimust. Clarify äh, ma tahaksin kõigepealt äh, selgitada proua Lunatšekile ja härra Van Ordenile iseäranis seda, et mina ei ole Euleksi missiooni juht. mina olen Euroopa Liidu eriesindaja. niisiis, mina ei, mul ei ole rolli Euleksi käsuliinis, mina lihtsalt annan poliitilisi suuniseid aga ma loodan, et mõlemad saadikud mõistavad, et ma võib-olla ei ole kõige pädevam, et väga põhjalikult selliseid operatiivküsimusi lahata. ja võib-olla te räägite seda, arutate seda teemat härra Germaboniga, kes on selle missiooni juht Äh, mis puudutab teie küsimusi, proua Lunatšek, siis mul, mul tõesti ei ole statistilisi andmeid nende edusammude kohta, mida on äh, saavutatud võitluses naiste äh, kaubanduse vastu. ma võin ainult öelda, et selles vallas on saavutatud edusamme, aga see kuriteoliik ei ole veel täielikult välja juuritud. Kosovo on endiselt üleminekuriik Kosovos on Äh, kaubitsetakse endiselt äh, inim-, inimestega, aga ma tahaksin öelda nii palju, et äh, Kosovo võimud suhtuvad väga tõsiselt soolistesse küsimustesse, näiteks on kehtestatud kolmekümneprotsendine kvoot naiste jaoks, kes soovivad näiteks saada siis Kosovo Assamblee liikmeks. samuti ma pean tunnistama, et seda kvooti ei ole saavutatud, nii et, et selles vallas on äh, tööd veel vaja teha. ning äh, samuti me näeme, et valitsuses ja teistel võtmepositsioonidel äh, on juba üsna palju kõrgelt kvalifitseeritud naisi. tulles nüüd aga tagasi valimiste teema juurde siis äh, kõigepealt ma olen äh, väga tänulik selle kohta, mida te ütlesite vali, valimiste tähtsuse kohta ja äh, selle kohta, et parlament seal osaleks. võib-olla te võiksite kasutada oma kontakte selleks, et Belgradi ja Kosovo serblaste kogukonda panna neid valimisi toetama. me hindame väga igasugust toetust, mis meil oleks võimalik saada Äh, minu enda seisukoha kohta ma arvan ja ma olen seda ka varem öelnud äh, ja ütlen seda oma mõlemat ametikohta silmas pidades, et äh, need kaks ametikohta tegelikult toetavad teineteist. samuti pean ma tunnistama, et mõnikord tekitab see olukord segadust aga ma olen oma esindajate kaudu mõista andnud, üks minu esindajatest töötab siis ühe organisatsiooni, teine teise jaoks. ma olen nende kaudu mõista andnud, et me püüame asjad lahus hoida. ja see on väga oluline ka nende liikmesriikide jaoks, eh, mis ei ole Kosovot tunnistanud. aga ma tahaksin öelda ka seda, et kõik liikmesriigid ja tahaksin seda rõhutada just härra Žuntisele kõik liikmesriigid on nõustunud Euroopa Liidu eriesindaja määramisega Kosovosse ning ma arvan, et see on võimalus edendada stabiilsust selles regioonis, kus äh, näiteks asub ka ju teie koduriik Kreeka ja me saame selles piirkonnas tegeleda terve rea küsimustega, mis lõppkokkuvõttes annavad kasu ka Euroopa Liidule. Äh, nüüd äh, lisaks sellele, mida ma juba olen varem öelnud, tahaksin kõigepealt öelda seda, et koordineerimine NATO äh, jõudude KFOR ja EULEX-i vahel toimib väga hästi. Te võib-olla teate, et kui äh, toimuvad tsiviilrahutused, siis äh, meil on kolmeetapiline strateegia, kõigepealt reageerib kohalik politsei, teisena EULEX ja KFOR on siis äh, see kolmanda etapi reageerija. kui siis need tsiviilrahutused peaksid tekkima, siis on alati äh, olemas see võimalus, et KFOR meid toetab. niisiis, nagu ma ütlesin juba, minu arvates on see märk sellest, et, et me usaldame äh, olukorda ja institutsioone selles piirkonnas ja selle seetõttu G4 saabki hakata oma arvukust selles piirkonnas vähendama, praegu on neid seal veel neliteist tuhat, me teame, millised on teised NATO prioriteedid kogu maailmas ja seetõttu NATO praegune käitumine on igati õigustatud. EULEX-i kohalolu ei ole otseselt seotud koolitusega. koolitust on viimase üheksa aasta jooksul läbi viinud ÜRO administratsioon, seda on tehtud üsna edukalt seetõttu politsei tegelikult on juba äh, sellisel professionaalsuse tasandil, äh, mis on üsna kõrge. aga nagu te ütlesite, vaja on veel lihtsalt äh, nõustamist, politseinikega kaasas käimist ja jälgimist, mis toimub politsei peakorteris, mis toimub politseijaoskondades meie peamine eesmärk on ja me oleme teinud edu selle eesmärgi saavutamisel, nimelt see eesmärk on siis äh, säilitada ning konsolideerida äh, Kosovo politsei äh, mitmerahvuselist iseloomu. oluline on, et nii palju kui vähegi võimalik, oleks politseinike hulgas ka serblasi. oli ajahetk, mil Kosovo politseijõududest serblastest politseinikud lahkusid, aga nüüd on neid tagasi tulnud ning minu arvates oleks äärmiselt oluline, Äh, just äh, vähemuskogukondade usalduse säilitamise seisukohalt, et äh, võimalikult palju Kosovo politseinikest oleks siis, siis ka erinevatest rahvustest. ma ei hakkaks praegu äh, prognoosima, kui kaua see missioon veel võib kesta, kui palju vahendeid vaja läheb. ütleksin vaid nii palju, et põhimõtteliselt sooviksin ma, et rahvusvaheline kohalolek sinna liiga kauaks ei jääks, et nad ei jääks sinna kauemaks, kui tingimata vaja aga mis puudutab nüüd õigusriiki, siis ma arvan, et selles valdkonnas on veel tohutult palju tööd ära teha ning ma arvan, et kõigi liikmesriikide kasuks on see, et Kosovos äh, pannakse alus siis täielikul, täielikule õigusriigile, kas või sellepärast, et et siis tuleksid sellesse riiki välisinvesteeringud ja need omakorda annaksid panuse riigi majanduslikku ja sotsiaalsesse arengusse. ning lõpetuseks vastaksin härra Kuntise küsimusele. ma tean, et äh, Kosovo staatuse osas on erimeelsusi, mitte kõik riigid ei ole Kosovot tunnustanud, aga nagu ma ütlesin, on teatud eesmärgid, mille osas kõik liikmesriigid on üksmeelele jõudnud ning äh, neid eesmärke ma püüangi ellu rakendada ja ma loodan, et teen seda ka tulevikus, omades äh, kõigi liikmesriikide toetust. ma ei hakkaks peatuma sellel, milline saab olema Kosovo staatuse tulevik. Äh, sellel teemal on juba teised sõna võtnud minu arvates on Kosovo sõltumatus pöördumatu, see on väga oluline ning äh, võimalus, et äh, sünnib uus rahuprotsess, uus julgeolekunõukogu resolutsioon, minu arvates äh, praegu ei ole eriti tõenäoline. kuigi me kõik peame nõustuma, et kui oleks olnud mingi julgeolekunõukogu resolutsioon oleks tulemus võib-olla olnud isegi parem kui see, mis praeguseks saavutatud. doktor Fait äh,, eh, Darei Läp-. suur tänu, härra Fait. proua Janako. tänan. ma sooviksin tänada eriesindajat temapoolsete sõnavõttude eest ma usun, et äh, tema sõnad on olnud suuresti positiivsed, aga kahes punktis ma tahaksin veel täpsustusi, ehk siis esiteks, kui palju inimesi on riigist lahkunud ja millise etnilise rühma esindajad nad on põhiliselt olnud. kas eriesindajal on ka kontakti Belgia, vabandust, Belgradiga, mis puudutab kohalike valimiste läbiviimist ja seal osalemise julgustamist. kas siin on tegemist nüüd kuulujutuga või on tegemist faktiga, et Belgrad soovib takistada inimeste osalemist kohalikel valimistel või on see tegelikult hoopis vastupidi? kas see ka politsei valdkonnas on tekkimas mingi tasakaal või mitte? suur tänu, proua Janako. järgmisena härra Kaale. tänan. taktičen pomirjujoč način, ki ga ubirate. niisiis osaliselt on äh, tingimused olnud väga keerulised, aga nüüd tundub siiski, et äh, olukord rahuneb. Jugoslaaviat riigina me ju kõik äh, ja omal ajal tundsime Lääne-Balkani riigid olid osa Jugoslaaviast ja Jugoslaavia lagunemine algas juba kakskümmend aastat tagasi. ja see kõik äh, oli seotud äh, Milosevici tegevusega. me väga loodame, et Lääne-Balkani stabiliseerumine saab alguse just Kosovost, saab alguse sealt, kust kogu lagunemine hakkas. ja ma tahaksin nüüd küsida, et kas on uusi arenguid seoses viisadega. kas on juba võetud vastu otsus kaotada viisanõue Makedoonia ja Montenegro kodanikele ehk siis Kosovo naaberriikidele, olukord läheks äh, keeruliseks, kui samaaegselt ei kaotataks viisanõuet äh, mitmetele riikidele, niimoodi tekivad uued eraldusjooned ja kogu olukord muutub veelgi keerulisemaks. ja see teeks keerulisemaks ka passide väljaandmise ning isikute vaba liikumise. nagu juba öeldud, sellest on puudutatud nii Bosnia-Hertsegoviina kui ka Kosovo. kuidas teie hindate Kosovo tulevikku perspektiivi eelkõige just äh, viisapoliitika valdkonnas. liikmesriigid ja Euroopa Liit, kuidas võiksid nemad anda omapoolse panuse selleks, et me saaksime täielikult loobuda viisanõudest? kas on mingisugust äh, toetust äh, Pristina valitsuselt, mis puudutab viisasid ja passe? suur tänu, härra Taaler. nüüd kolleeg Alak, palun. I appreciate uh, Mr Faith. suur tänu, härra Faith, et te tulite siia ja rääkisite meile olukorrast, mis praegu valitseb Kosovos ning Euroopa Liidu osalusest um, seal riigis. ma olen teadlik, kuivõrd raske on teie ülesanne sealsete probleemide lahendamisel. aga ma pean ütlema, et äh, ma ei ole rahul teiepoolse olukorra kirjeldusega. Te olete enamasti rääkinud äh, valimistest, institutsioonide ülesehitamisest ja ainult pealiskaudselt rääkisite te sellest, äh, millised on Kosovoga seotud mureküsimused. ma külastasin seda riiki paar aastat äh, tagasi oma töö raames ning äh, mina tahaksin öelda, et äh, lisaks etnilistele pingetele ja sõja mõjudele on Kosovos kõige suuremaks probleemiks poliitiline korruptsioon Äh, vohav äh, organiseeritud kuritegevus, äh, rahapesu ja inimkaubandus. seetõttu on Kosovo suureks ohuks Euroopa Liidule, loomulikult ka Kosovo enda kodanikele. sidemed organiseeritud kuritegevuse ja poliitikute vahel on seal väga sügavad, minu teada sügavaimad Euroopas organiseeritud äh, kuritegevuse jõukude võim on äh, suurem kui äh, nii-öelda jõugu liidritel teistes Euroopa riikides. kui ma võrdlen nüüd Itaalia ja Kosovo maffiat, siis Kosovo omad on paremini organiseerunud kui näiteks Sitsiilia grupeeringud ja need viimased on ka poole väiksemad kui Kosovo grupeeringud. nii et äh, millised on need äh, mõõdupuud, mille abil meie siis nüüd hindame Kosovo riigi asjadesse sekkumise eda, edu või ebaedu? kui me võtame arvesse ainult äh, valimised ja selle, kas on mingisuguseid otseseid äh, konflikte või mitte, siis need äh, mõõdupuud on tõesti äh, väga valed. Teie ei ole muidugi EULEX-i juht, vaid lihtsalt Euroopa Liidu eriesindaja, aga Euroopa Liidu esindajana te võite siiski panna ju paika prioriteedid. nii et mina tahaksin teada üht-teist nende ähm, Kosovo edu mõõtmise parameetrite kohta mis need äh, parameetrid siis on? kas äh, organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemine, kas äh, narkokuritegevuse vastu võitlemine või rahapesu kärpimine. Kosovo on suur rahapesukeskus. Kosovo ei ole usaldusväärseks partneriks politsei- ja justiitsalases koostöös ja see on ka põhjus, miks äh, Kosovo kodanikele ei anta viisasid, me ei taha seda välja öelda otse, aga mm, tegelikult äh, kõik äh, luureorganisatsioonid on Kosovole vabandust, Kosovo kodanikele vabalt viisade andmise vastu, kuna seal vohab see organiseeritud kuritegevus ja eelkõige puudutab see just Itaalia ja Kreeka ehk siis naaberriikide, lähiriikide ametkondi. EULEX-i missioon läheb seal maksma kakssada kuuskümmend viis miljonit eurot aastat, nii et millised on need mõõdupuud, mille abil me mõist-, mõõdame edu või ebaedu, võib-olla saaksite anda meile natukene infot ja andmeid nende minu arvates tõeliste edu parameetrite kohta, suur tänu. Ringrazio uh, l'onorevole uh, Arla-. suur tänu. suur tänu, härra Arlaki ja nüüd annaksin sõna Kutsakosele tänan. Äh, suur tänu, eriesindaja, et te andsite meile päevakajalist äh, missiooni selle keerulise missiooni kohta, mis teil äh, Kosovos on. tahaksin esitada küsimuse tsiviilvaldkonna kohta ja selle kohta, milline on Euroopa Liidu panus poliitilise arengusse Kosovos? on ju teada, et äh, Belgrad on äh, pöördunud Haagi rahvusvahelise kohtu poole, et saada nendepoolset äh, hinnangut Kosovo ühepoolsele iseseisvusvälja kuulutamisele, et kas see on legaalne või mitte. praegu Haag ei ole veel esitanud omapoolset arvamust. kas on teada, millal võiks rahvusvaheline kohus selle arvamusega välja tulla. ja tahaksin samuti siis küsida, et äh, kuivõrd teie arvates äh, võiks see arvamus mõjutada poliitilist olukorda Kosovos, eriti mis äh, puudutab äh, just arvamuse võimalikku äh, avaldamist enne kohalikke valimisi. see võib ju tugevalt neid valimisi mõjutada, näiteks kui arvamuses öeldakse, et iseseisvuse väljakuulutamine oli täiesti äh, legaalne, siis see võib endaga kaasa ühed tagajärjed ja kui öeldakse, et see oli äh, ebaseaduslik, siis äh, reaktsioonid on teised. see kõik võib mõjutada nii valimisi kui ka Euroopa Liidu missiooni Kosovosse ja oleksin tänulik, kui saaksin teiepoolse hinnangu selles küsimuses, sellepärast et tegemist on oluliste aspektidega. Kumutsakos mm, da ora la parola, quindi ne aggiungo uno, cinque interventi all'onorevole. ja nüüd äh, meil on veel üks kõneleja, proua Koomes ja siis laseme härra Feetril vastata. proua, palun, proua Koomes. tere tulemast, meil on väga hea meel, et Euroopa Liidu eriesindaja on siia tulnud, aga nüüd tahaksin küsida, et ähm, selleks, et äh, võidelda korruptsiooniga, oleks ju vaja majanduslikku stabiilsust ja tundub, et just selles osas on UNMIK-i missioon äh, läbi kukkunud, kas nüüd on äh, mingit seadustatud majandustegevust juba näha, kas äh, on uue elektrijaama küsimus näiteks lahendatud? ja siin oleme kuulnud ka, et naised on sageli langenud inimkaubanduse ohvriks. EULEX-il on ju äh, vastav üksus olemas. UNIFEM on väga palju ära teinud Kosovo naiste heaks. aga ikka pole veel nende esindusassamblees piisavalt naisi, sest mehed lihtsalt ei lase neid sinna. eelmisel aastal nimelt mäletan, äh, et äh, Kosovo valitsus äh, valis ka ametisse oma suursaadikut esindamaks Kosovot, aga mitte ühtegi naist nende hulgas ei olnud ning äh, lõpuks tahaksin küsida ka Mitrovitsa ja EULEX-i kohta. kuidas äh, Mitrovitsa kohus siis toimib, kas ta üldse tegutseb? meid see väga huvitab ning lõpuks EULEX-il oleks vaja personali, iseäranis äh, uurijaid, miks siis liikmesriigid ei saada neid sinna? kas see sõltub rahastamisest või on veel mingeid põhjuseid? suur tänu! enne kui ma äh, meie külalisele tagasisõna annan, tahaksin kiirelt selle viimasele kommentaarile proua Koomesilt täpselt vastata. meie äh, kolleeg proua Neets on eelarve eelnõule muudatusettepaneku teinud, kus kutsutakse üles andma piisavalt vahendeid selleks, et äh, suurendada naiste osakaalu äh, avalikus sektoris ja arvan, et sellele küsimusele, mis te esitasite, kolleeg Koomes, on juba osaliselt vastatud ja nüüd härra Filch, palun. kõigepealt tahaksin vastata praegu ja nägu küsimusele. pärast tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate lõppu lõpuvägivalda üheksakümmend kaheksa, üheksakümmend kaheksa, üheksa aastal. tegelikult peaks lisama ka aastad kaks tuhat ja kaks tuhat üks. on tõesti paljud serblased Kosovost lahkunud. see seostub ka ühe minu kõige olulisema prioriteediga, nimelt tagada see, et eh, Serbia kogukonna liikmed pöörduksid tagasi Kosovosse. oleme astunud samme, et eh, serblased saaksid eh, tulla tagasi rahus ja jätkata turvalist elu Kosovos. pean ütlema, et eh, meil on ka vastavad vahendid vastavas ministeeriumis ette nähtud, aga need ei ole piisavad, neid tuleks kindlasti suurendada mitmesuguste organisatsioonide abiga. isiklikult äh, ei ole ma äh, selles küsimuses Belgradiga vestelnud, kuid äh, ma olen valmis seda tegema selleks, et kiirendada serblaste tagasipöördumist Kosovosse tegelikult on tagasituleku protsess jätkunud, kuigi äh, nende inimeste arv, kes on tulnud, on väga väike. põhimõtteliselt peaks olema võimalik äh, suurendada tagasipöördujate arvu eelolevatel aastatel. viisarežiimi liberaliseerimise kohta küsis minu käest äh, härra Taaler volinik äh, Rein tuleb siia äh, komisjoni esinema homme. mul ei sobi tema eest kõnelda, tema kindlasti räägib täpsemalt sel teemal. oluline on siinkohal see, et äh, riikidel oleks ka nii-öelda institutsionaalne võimekus vastavate küsimustega toime tulla piirikontroll, biomeetrilised passid, kõik need küsimused on olulised. Kosovos ei ole kõik need küsimused veel lahendatud. Kosovo kodanikel ei ole biomeetriliste märgistustega passe. seega Euroopa Liit iseäranis EULEX missiooni läbi püüab aidata kasutusele võtta äh, vastavaid vahendeid, mis siis äh, aitaksid kasutusele võtta äh, biomeetrilisi passe, mis aitaksid viisarežiimi Kosovoga liberaliseerida. Javier Solana on samuti öelnud, et protsess jätkub ja ehk saabub ka aeg, kus asjad muutuvad ja et me jõuame viisavaba režiimini. ma kuulasin suure huviga härra Alatši sõnavõttu ja jagan tema muret probleemide tõsiduse üle kõik see, millest te rääkisite, me nõustume teiega, kõik see on väga tõsine ja just sel põhjusel on Euroopa Liit otsustanud saata JKP suurima missiooni eales just sellesse regiooni, tsiviilmissiooni. millised on edu saavutamise parameetrid siis? need muidugi muutuvad mõnikord, aga Kosovos ikkagi on vaja kindlalt eh, tagada õig-, kvaliteetne õigusriik nii, et Kosovo oleks ükskord eh, eh, ka juba lähemal Euroopa Liidule, kasutades ära siis kõiki mõjutusvahendeid, mis meie käsutuses on seetõttu tahaksime mõjutada Kosovo ametivõime koostööd tegema EULEX missiooniga. oma eelnevast kogemusest äh, võite ka ise teada, et äh, Kosovo rahvas on tegelikult Euroopa Liidu projektist huvitatud. seetõttu on võimalik ka äh, olulist survet avaldada selle nimetatud protsessi kiirendamiseks tõsi on muidugi see, et äh, ma kõnelesin institutsioonide loomisest, aga järgmine faas puudutab juba seda, kuidas need institutsioonid saaksid äh, rahvusvahelistele standarditele vastavalt ka toimida. see puudutab juhtimist, vastutust, aga ka seda, kuidas äh, nii-öelda äh, lahendada kõrgetasemelised korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusjuhtumid. ma ei saa siin ennustada, kuidas asjad arenevad. EULEX äh, muidugi uurib võimalusi nende küsimuste lahendamiseks Kosovos äh,, me saame tööd teha ka Kosovo kodanikega. selleks, et äh, nii-öelda olulisemad kuritegevusjuhtumid ka kohtu ette tuua. kindlasti aitab see kaasa korruptsiooni organiseeritud kuritegevuse vastasele võitlusele üldse, kiirendab seda. samuti tuleb arvestada sellega, et Euroopa Komisjon on samuti huvitatud nendest küsimustest. annan teile ühe näite. avalikud hanked on just see valdkond, kus äh, on suur risk nii-öelda rikkumisteks ja me tegeleme nende küsimustega, et neid rikkumisi vältida Läheme edasi järgmise küsimusega, mille esitas härra Kutsakos, see puudutas rahvusvahelist kohust, aga ma tahaksin öelda teile jällegi, loodan, et ei pane pahaks seda, et ma ei saa ennustada, mis selle kohtuasja eh, tulemus või lahend võiks olla. Kin-, teatud kindlusega võib siiski öelda, et eh, see protsess kindlasti eh, võtab aega kauem kui viieteistkümnenda novembrini. me teame ka seda, et detsembris kavatseb kohus korraldada kuulamised ja pärast seda hakkavad kohtunikud välja töötama kohtulahendit. muidugi pidades silmas seda, et järgmise aasta keskpaigaks ilmselt saab anda nõuandva arvamuse sellel nii-öelda eh, täitmiseks kohustuslikku iseloomu ei ole. Nende jaoks, nende riikide jaoks, kes on tunnustanud Kosovot, on see muidugi väga tähtis, aga nad otsustavad ise, kuidas nad suhtuvad sellesse arvamusse, mille kohus avaldab suur tänu ka proua Koomesele heade sõnade eest. võin öelda, et majandusolukord Kosovos on ikka veel väga habras. majanduslangusel on olnud oma mõju ja see süveneb just praegu nii-öelda järellainetustena siis Kosovo majandus on suhteliselt vähe arenenud ja äh, pole ka seega seostunud äh, maailmamajandusega eriti. see, seetõttu on ka äh, kriis jõudnud nii-öelda teatud hilinemisega Kosovosse. kindlasti mõjutab see tõsiselt tööpuudust ning otseseid välisinvesteeringuid. mind paneb muretsema eelkõige erastamisprotsess, te puudutasite seda, ja energiasektor on üks neid sektoreid, mis, mis võiks potentsiaalselt ka ekspordisektoriks muutuda, kui kõik asjad hästi lähevad. kui Kosovo suudab eh, muuta omatoodetud energia regiooni eksporttoodanguks aga nüüd on osa eh, partnereid Kosovo kompleksi äh, arendamisel ähm, oma pakkumised tagasi võtnud loodame, et siiski õiged otsused võetakse varsti vastu ja, ja tehingud siiski sõlmitakse, siis äh, peab Kosovo jätkama elektri importimist ja sellel on ka traagiline mõju eelarvele. rääkides naiste asumisest olulistele ametikohtadele pean kindlasti märkima ära, et asevälisminister on äh, Kosovos äh, väga professionaalne äh, naisterahvas ja Mitrovitsa kohtu kohta tahaksin öelda, et praegusel hetkel ei ole veel olukord selline, et Kosovo serblased, Serbia ja Albaania kohtunikud ja, ja prokurörid ka koht-, töötaksid seal, aga me oleme juba ühendust võtnud nendega, oma eh, partneritega ka eh, Belgradist põhjas ja ma loodan, et need asjad lahenevad ja lõpuks. tulles tagasi härra Latši öeldu juurde, nimelt organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon on väga tõsised probleemid, seetõttu võib vaja minna rohkem prokuröre, uurijaid tõsiste asjade uurimiseks. seetõttu on võimalik ka, et äh, missiooni juht äh, peab veel kord täiendavalt pöörduma liikmesriikide poole, et leida võtmetähtsusega eksperte ju selleks, et EULEX missioon ka edu saavutaks, tänan. suur aitäh, härra Feit! et te olete andnud väga põhjalikke ja üksikasjalikke vastuseid ja nüüd viimased viis kõnelejat ja härra Hauis kõigepealt. suur aitäh! aitäh, esimees, ja suur aitäh ka eriesindajale, et ta on täna äh, siia saanud tulla. meie parlament toetab teie tööd igati, soovime teile edu. ja äh, mis puudutab äh, valimiste vaatlusmissiooni, siis ma tahaksin öelda, et meie ei ole huvitatud mitte üksnes Kosovo Euroopa väljavaadetes, vaid ka selles, et Kosovos tõesti toimuks demokratiseerimisprotsess ja meil on suuri kogemusi valimiste vaatlemise vallas, nii et seda me saame kahtlemata Kosovole pakkuda. Äh, nüüd minu küsimused. Äh, teie mandaadi hulka kuulub äh, ka inimõiguste ja põhivabaduste toetamine ja ma tahaksin küsida, mis teie arvates on selles valdkonnas kõige suuremad väljakutsed täna? teiseks, me kuulsime teie kommentaari äh, toetusele rahvusvaheliste organisatsioonide kohaloleku kohta. kas äh, sellest kõigest võiks midagi õppida? Äh, teil on ju Kosovos väga suuri kogemusi te olete olnud kohal ka teistes kriisisituatsioonides, nii et, et äh, kas te kommenteeriksite seda konteksti, millele te oma märkusi tehes tuginesite? ning äh, te rääkisite ka äh, politsei ja tolli koostööst, samuti pagulaste tagasipöörumisest Äh, kui vaadata nüüd äh, mitte ainult suhteid Serbiaga, aga vaid kõigi Lääne-Balkani riikidega ja võrrelda seda olukorda äh, täna ja aasta tagasi, siis kuidas te hindaksite kahepoolsete suhete arengut? kuidas on arenenud Kosovo suhted naaberriikidega? aitäh, härra Howitt. ja nüüd Von Balen. aitäh, esimees mina tahaksin samuti härra Faitile esitada ühe küsimuse. tema raportis on kirjas, et Serbia poliitika on olnud äh, suunatud äh, sellele, et avalikud teenused Serbia enklaavides oleksid endiselt Belgradi kontrolli all. ja seetõttu on väga raske sealt äh, kohalikku kontrolli kehtestada kas antud hetkel on võimalik äh, teha lõpu sellele Serbia poolsele kontrollile ja mis selles vallas on tehtud? aitäh, härra Van Palen ja nüüd saab sõna kolleeg Kirillov. aitäh, esimees mina teeksin lühidalt, ütleksin kõigepealt sissejuhatuseks, et äh, minu sõnavõtt on jätkuks äh, minu kolleegi härra Larsese sõnavõtule. ma jagan äh, seda muret, mida tema väljendas ning mul on väga hea meel, et härra Feith omab ka ülevaadet sellest olukorrast. üks asi, mis mulle aga veel muret teeb, on see, Äh, mil määral see olukord organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vallas, äh, mil määral äh, seda kõike saab, see kõik võib edasi areneda läbi, läbi poliitikute, sellepärast et probleem, mida ka härra Feif väga hästi kursis on, on see, et organiseeritud kuritegevus on jõudnud ka poliitikute ladvikusse, nii et, et tegemist on väga suure probleemiga ma arvan, et kui me ei pööra sellele probleemile piisavat tähelepanu, siis me võiksime, võime sattuda väga tõsisesse olukorda, sellepärast et äh, mulle tõesti tegi nalja, kuidas te kasutasite seda terminit nõustamine. Äh, sest et väga paljud riigid on ju siin kõnelenud äh, Kosovo äh, sõltumatust, aga ma ei tea, kas sellest nõustamisest tulevikus piisab. Te räägite sellest, et on vaja prokuröre, aga ma ei tea, kuidas need prokurörid seal kohapeal tegutseksid, sest me teame, et meie õiguslik alus on selline üsna kõikuv. kujutagem endale ette näiteks, et see võitlus äh, hakkab tõhusaks muutuma. aga selle juured ulatuvad ju väga paljudesse äh, ringkondadesse ma pean teile tunnistama, et äh, ma olen kindel, et äh, paljud organisatsioonid Kosovos ei ole mitte kodanikuühiskonna sünnitatud ja äh, see protsess võib veel edasi areneda ning me ja ma loodan, et see nii küll ei juhtu ja ma soovin teile edu, härra Feif, aga me võime jõuda olukorda, kus selline võitlus muutub tõhusamaks ja siis me Äh, näeme tulemusi üldises suhtumises ning võib-olla äh, suur osa sellest nõndanimetatud ühiskonnast, sellepärast et äh, ärgem unustagem, et erinevad inimesed Kosovos soovisid sõltumatust erinevatel põhjustel. aga võib-olla siis öeldakse meile, noh, nüüd ei ole teid enam vaja see enesemääramise organisatsioon, millele ma viitasin, äh, juba näitab, et nii võib juhtuda. nii et, et mulle teeb muret, et me võiksime sattuda väga tõsiste probleemide ette, kui me ei pööra piisavat tähelepanu nendele arengutele. ma mõistan, et, et tollioperatsioonid, mida te juhite, on väga olulised ja ma soovin teile ka selles vallas edu. aga me teame väga hästi, kuidas asjad tegelikult äh, käivad, kaupu viiakse ka üle, üle mägede ja igalt poolt. nii et, et härra Feif, ma ei taha teid küll heidutada, aga meie siin oleme Kosovost üsna kaugel ja me peaksime sealset olukorda palju realistlikumalt hindama. ning kuigi ma ei ole väga suur optimist, ma siiski soovin teile edu, aitäh! aitäh, härra Kirillov ja ja nüüd saab sõna kolleeg Katšin. Grazie, president Albertini uh,. Gospod Fejt, eh, nisem zadovoljen z vašimi odgovori, ko gre za vizni režim. härra Fejt, ma ei ole rahul selle vastusega, mis te andsite viisade küsimuses. Lääne-Balkanil on Euroopa Liit teinud juba pikka aega vigu ungarlased võtavad kodakondsuse ära serblastest, serblastel on probleeme horvaatide ja bosnialastega ning nüüd need serblased, kellel on Serbia pass, aga kes elavad Kosovos, ei saa äh, kasutada Kosovo viisavabadust, kuigi kuigi neil on need Serbia passid, eh, neile siiski viisavabadust ei anta ja see on tegelikult diskrimineerimine. ning see üksnes õhutab serblasi Kosovost lahtuma, lahkuma ja mitte sinna jääma või sinna tagasi pöörduma. nii et, et meil on vaja praktilist lahendust praktilisele probleemile ja ainus praktiline lahendus on eh, see, et tuleb tegeleda organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooniga Te kõnelesite biomeetrilistest passidest. minul ei ole biomeetrilist passi ja ma ei usu, et väga paljudel siin olijatel selline pass on. nii et, et ma arvan, et meil on vaja tõelist imet. probleem on selles, et jutt ei ole praktilisest poliitikast, selgest poliitikast, me ei tea, kuidas inimesi tegelikult julgustada, nii et, et nad ennast tõesti võrdsetena tunneksid, et nad tunneksid ennast teretulnutena võib-olla see on väljaspool teie pädevust, aga ma küsin ikkagi eh, selle kohta, mida komisjon on välja pakkunud, tuginedes EULEX-i komis-, eh, kogemusele. Eh, kas see viisapoliitika Kosovo suhtes võib muutuda? tegemist on ainsa riigiga, millele ei ole antud viisavabadust. aitäh, härra Katšin ja nüüd lõpetame arutelu. aga kõigepealt proua Muni-, Murina saab veel sõna. suur aitäh. ma jätkaksin ka sealt, kus härra Kassi lõpetas. ma tahaksin teada, kas see asjaolu, et serblased ei saa kasutada seda viisavabadust, võiks panna neid Kosovost lahkuma ja Serbiasse tagasi minema see meil ei aita küll äh, tugevdada seda mitmerahvuselist ühiskonda selles piirkonnas. ning siis veel need äh, terminid, mida eriesindaja kasutas. näiteks te ei ole viidanud väga olulisele põhimõttele, nimelt äh, rahvusvahelise seaduslikkuse, rahvusvahelise õiguse aspektile te peaksite seda rahvusvahelise õiguslikkuse äh, mõistet siiski kasutama ja see, mis Euroopa Liit selles piirkonnas teeb, peaks tuginema rahvusvahelisele õigusele. aitäh, proua Münis ja nüüd ma annan jällegi vastuseks sõna härra Feifile. Maybe I for võib-olla ma alustaksin nüüd siis viimasest küsimusest ja kõigepealt kinnitaksin proua Munisile, et Euroopa Liit tegutseb, tuginedes rahvusvahelisele õigusele. kahjuks äh, tõlgendatakse rahvusvahelist õigust mõnikord erinevalt, aga ma arvan, et ma võin teile kinnitada, et kõik, mida me teeme, kõik need meetmed, mis ühise välis- ja julgeolekupoliitika ja Euroopa Liidu julgeoleku- ja kaitsepoliitika raames on äh, võetud, sealhulgas ka EULEX-i missiooni läkitamine, äh, komisjoni tegevus Kosovos, meie, meie arvates on see kõik täielikus kooskõlas rahvusvahelise õigusega. ja tahaksin veel kord paluda, et oleksid kannatlikud, sest et paljud küsimused, mis siin viisarežiimi kohta esitati, peavad ära ootama volinik Reeni. tema on kõige pädevam nendele küsimustele vastama. mis puudutab seda äh, Kosovo serblaste juhtumit, kes ei saa kasutada viisavabadust, siis eh, siin võib asuda ka teistsugusele seisukohale. kui otsus eh, viisavabadust kasutada oleks laienenud ka Kosovo serblaste kogukonnale, siis eh, võib ju küsida, kas tagajärjeks ei oleks olnud see, et Kosovo serblased oleks pöördunud veelgi rohkem Belgradi poole ja oleksid pööranud veelgi vähem tähelepanu või oleksid vähem huvitatud integratsioonist äh, Kosovo albaanlastega Kosovos. niisiis, ma arvan, et äh, viisavabastuse kehtestamine kõigile Kosovo elanikele on lihtsalt minu arvates ja see on tõesti minu isiklik arvamus, ole, aitaks äh, palju rohkem kaasa paljurahvuslusele ja integratsioonile kui see, kui me hakkaksime erinevaid rahvusrühmi äh, eristama vastavalt sellele, millisesse kogukonda nad kuuluvad. niisiis, äh, see oleks minu isiklik seisukoht selles küsimuses. ning Äh, mulle on üsna vastuvõetavad need otsused, mida võidakse langetada, näiteks kas või see, et äh, viisavabadus äh, tähendab seda, et kõik inimesed, kes Kosovos elavad, praegu, praegu sellest kasu ei saa. ja üldine mõju seeläbi on positiivsem kui mõnel muul juhul ma äh, mõistan härra Kirillovi äh, muret poliitikute korruptsiooni üle, organiseeritud kuritegevuse üle ja nende pingete üle, et kui Eulex on tõesti edukas, äh, siis see võib anda tagasilöögi. see on midagi, millele me peame silma vaatama, ma siiski väida, väidaksin teile ja teistele, kes sama argumendiga välja tulid et antud hetkel meil on üsna palju võimalik eh, survet avaldada, just kuna on võimalus Euroopa Liiduga liituda, ma arvan, et väga paljud inimesed Kosovos, väga paljud poliitikud, väga paljud Kosovo kodanikud on vägagi huvitatud sellest, et Kosovo eh, saaks kasu edasisest lähenemisest Euroopa Liidu institutsioonidele. viisavabadus on üks nendest eh, hüvedest Nad mõistavad, et praegu ei ole see veel käeulatuses, selleks on palju põhjusi, aga enamasti on need tehnilist laadi, sellepärast et need eh, standardid, mida ma mainisin ja mida volinik Rehn üksikasjalikumalt eh, selgitab, ei ole praegu veel täidetud, aga Kosovo jätkab seda protsessi ning komisjon eh, selgitab siis oma järg, järgmisi samme Balkani suunal ja neid järgnevaid samme kuulete juba volinikult aga võimalus Euroopa Liidule läheneda on see, mis äh, on motiveerivaks jõuks Kosovo inimestele, Kosovo poliitikutele. Äh, see paneb neid läbi viima vajalikke reforme ning samuti äh, ütleksin, et aitab võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. võib-olla te ütlete, et ma olen liiga optimistlik, aga kui te tegelete kriiside ohjamisega, kui te tegutsete konflikti järgites piirkondades ja te ei ole optimist, siis te olete tõesti hädas, sellepärast et elu muutub väljakannatamatuks. niisiis, ma arvan, et lõppkokkuvõttes me härra Kirillov räägime ühest ja samast asjast ja loodame, et me saavutame edusamme eelseisva äh, perioodi jooksul. Euleksi missioon algas äh, ainult äh, kolmveerand aastat tagasi nii et, et ma arvan, et äh, meil on veel äh, aega äh, selle missiooni väljavaateid ja tulemusi hinnata eelseisvate kuude jooksul härra Van Palenile vastaksin, et võib-olla siin on aset leidnud väike arusaamatus, minu raportis ei ole küll kuskil kirjas ja ma ei ole ka isegi öelnud, et ma sooviksin, et Serbia sekkuks kohalikesse omavalitsustesse Kosovos. otse vastupidi me räägime sellest, et et suurendada autonoomiat ja see tähendaks siis kahte asja. kõigepealt seda, et serblaste kogukond äh, nõustuks tegema koostööd Kosovo kesksete institutsioonidega ja ja tulevikus oleksid siis ka olemas sellised priviligeeritud sidemed, selle on Pristina juba äh, heaks kiitnud, kaasa arvatud siis ka ressursside äh, liikumine, mis aitaks siis serblastel Kosovos äh, äh, saada hari, juurdepääsu haridusele, tervishoiule ja seda toetaks Belgrad. tingimuseks on aga see, et see kõik toimub täiesti läbipaistvalt ning seega see vahendite liikumine peab toimuma kas läbi Kosovo keskpanga või see peab toimuma läbipaistvalt mingil muul moel. aga see ei ole võimalus, kuidas Belgrad saaks üle võtta kontrolli Kosovo üle kohalikel tasa, võimutasandil. pigem on äh, tegemist äh, siis äh, nii-öelda laiendatud autonoomiaga, mida praegu Kosovo serblastele välja pakutakse ning ma loodan, et serblaste kogukond kasutab selle võimaluse ära ning ka Belgrad nõustub, et see on Kosovo serblaste kogukonna hüvanguks lõpetuseks tahaksin tänada härra Howittit toetusavalduse eest ja huvi eest valimisvaatluste kohta ja selle võimaluse eest, et parlament annab oma panuse. rahvusvaheliste organisatsioonide kohalolek Kosovos viimastel aastatel on äh, kahtlemata olnud kasulik, aga äh, samas on äh, ka tunde, tuntakse ka, et et tihtipeale see rahvusvaheline kohalolek on pisut rõhuv. ÜRO administratsiooni tegevus oli üsna edukas ja see on andnud suurepäraseid tulemusi. see on äh, valitsusstandardeid äh, tõstnud, aga sellele vaatamata on sellega äh, kaasnenud ka selline üheksa-aastane ebakindluse periood staatuse teemadel ja see tähendab, et väga paljusid olulisi otsuseid ei olnud võimalik langetada, kosovolased ise ei saanud neid otsuseid langetada. ja lähenemine, mille mina olen võtnud kohe algusest peale ja mida juhib ka, mille, mille on omaks võtnud ka Euleksi missiooni juht, on nimelt see, et me rõhutame kohalikke osalust, kohalike vastutustunnet, Kosovo võimud on need, kes langetavad otsuseid, aga veelgi olulisem on see, et nad võtavad ka vastutuse ja aruandekohustuse selle eest, mida nad teevad. sellepärast, et kui seda ei sünni, siis me jääme Kosovosse liiga kauaks ja selle asemel, et protsesse kiirendada, me pigem aeglustame Kosovo liitumist Euroopa Liidu suunal. nii et, et ma arvan, et kui meil äh, seda, sellel kursil lubatakse jätkata, siis me saavutaksime oma eesmärgi lühema ajaga ja palju edukamalt kui siis, kui me peaksime hakkama äh, asendama äh, Kosovo võimude tegusid oma tegudega. see on minu veendumus ja ma loodan, et ma võin loota ka teie toetusele. aitäh! Ringrazio il dottor Feita a nome di tutti voi, l'avete fatto. Tänan sooviksin tänada härra Feithi teie kõigi nimel. arvestades seda, mida te ütlesite aruteludes, äh, tahaksin ma nüüd äh, omalt poolt äh, tänada kõiki kolleege, kes täna sõna võtsid. eriti tahaksin tänada teid äh, selle sügava analüüsi eest, mis te sel keerulisel teemal läbi viisite. proua Pakk, härra Svoboda ja teised ning samuti ka teie, doktor Fait, ise ütlesite välja, mis on lõppjäreldused. teen siin kokkuvõtte nüüd öeldes et me kõik sooviksime, et äh, ad hoc äh, delegatsioon tegutseks äh, Kosovos valimisvaatlusmissioonil. ma olen nõus sellega, mida ütles härra Fait seoses selle delegatsiooni saatmisega sinna võiksid äh, kuuluda nii meie komisjoni liikmed kui ka Kosovo delegatsiooni liikmed. arvestades, kuivõrd äh, delikaatne on see küsimus, peaksime me tõsiselt läbi mõtlema omapoolse panuse. ja ma olen ise valmis kirjutama Euroopa Parlamendi presidendile ning sellega delegatsiooni saatmise välja pakkuma, nii et seda küsimust arutletakse järgmisel esimeeste konverentsil. siis meil oleks äh, võimalik see missioon ka kirjeldatud moel korraldada. kuna härra Peit peab lahkuma, siis äh, soovin veel kord tänada teda siin kohtumisel osalemise eest, see oli kõik äh, suhteliselt improviseeritud, aga teie sügavad teadmised ja põhjalik äh, analüüs tegid äh, sellest arutelust väga kasuliku, me saime palju head infot, nii et suur tänu! Thank you for your kind words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 fatto precedere l'audizione del eh, dottor Feit a due... Eh... Suur tänu. nüüd äh, kuna härra Fait tuli meie komisjoni, siis ma lükkasin edasi mõned teised küsimused. see puudutas protokollide heakskiitmist kuueteistkümnendast juulist ja kahekümne esimesest juulist, nii et kui märkusi ei ole, siis kiidame need heaks nii et ma ei unustanud seda protokollide kinnitamist ära, vaid äh, lükkasin need edasi. kolleeg Lunatšek soovis äh, koosoleku alguses sõna, ta oli päevakorra muutmise vastu ja annan talle sõna, et äh, milline ettepanek temal on. ja suur tänu. ma tahtsin öelda, et kui me saime päevakorra projekti kätte, siis meil oli päevakorras äh, arvamuste vahetus Afganistani teemal. ma tõesti ootasin seda arvamuste vahetust ja ma olin pettunud, et see päevakorrast ähm, ära võeti. härra Morion on teel Afganistani või, või seal, nii et äh, väga kahju, et ta ei saanud siin olla. mul on hea meel, et härra Fait siin käis, ma ei protesti selle vastu, aga ma tahaksin öelda teistele fraktsioonidele, teile, härra esimees ja sekretäriaadile, et äh, kui võimalik äh,, siis äh, volinik Ferrero Valder võiks homme enne hääletust tulla siia komisjoni, et äh, rääkida valimisvaatlusmissioonist ja olukorrast Afganistanis äh, juba praegu. me oleme kuulnud, lugenud väga palju, Euroopa Liit toetas rahaliselt neid valimisi, meil oli seal valimisvaatlusmissioon ja paljude jaoks oleks tõesti äh, suur rõõm näha siin volinik Ferrero Valdnerit või kedagi tema ametkonnast äh, umbes äh, tunni aja jooksul ja mul oleks väga hea meel, kui selline kohtumine oleks võimalik korraldada. enne kui ma annan sõna härra Salafrankale, tahaksin öelda proua Lunatšekile, et päevakorras meil oli arvamuste vahetus härra Sekiga, mitte härra Morjoga. ma räägin siin nüüd äh, valimistest, mis nüüd just lõppesid, härra Seki on Euroopa Liidu eriesindaja Afganistanis ja Pakistanis. me soovisime analüüsida üldist olukorda nendes piirkondades pärast valimisi. põhjus, miks äh, härra Segi ei ole siin, seisneb selles, et tal on külas Rootsi välisminister. tema esines meie ees juulis, härra Pilt. ja loomulikult äh, mitte miski ei äh, takista meid sellele kohtumisele asenduskohtumise korraldamist. järgnevate päevade jooksul me võime loomulikult seda teemat arutleda ka teiste inimestega ja palun, härra Salafranco, teil on sõna. härra esimees. ma sooviksin tähelepanu juhtida poliitilisele olukorrale, milles Afganistan on enne presidendivalimisi meil oli kutsutud siia Afganistani ja Pakistani eriesindaja minu arvates oleksin võinud olla ka endine kolleeg äh, härra Morion, kes oli nüüd valimisvaatlusmissiooni juht. aga kolleegid teavad ju, et häälte lugemine ei ole veel lõppenud, nii et me ei tea, kas toimub teine valimiste voor või mitte. mainin seda, kuna proua Lunatšek võttis sel teemal sõna ja väljendas kahetsust selle üle, et eriesindaja ei saanud siia komisjoni tulla. aga võib-olla komisjoni välissuhete osakonna juht saab meiega seda teemat arutleda ja annab täpsemat teavet valimiste kohta. nii et juhatus peaks otsustama, kas äh, Relexi peadirektor tuleks külla kutsuda või keegi teine, igal juhul võiks äh, meil toimuda arvamuste vahetus kohe, kui hääled on loetud. Intervenga pure ah,. Monsieur le Président, je voudrais soutenir la position härra esimees, tahaksin härra Salafranca arvamust toetada. tõesti, kui oleks võimalik äh, pikendada seda debatti, nii et ka Afganistani saaks käsitleda. see võimaldab meil aega kokku hoida ja e, saaksime kõnelda siis e, härra Enego Landaburuga ja, ja muidugi, kui saaks pärastlõunal proua Ferrero Valdner tulla, siis oleks ka hea, aga, aga ka juba esimesest debatist aitab. rohkem sõnavõtusoovi ei ole või? siiski, proua Koomes, palun. proua Koomes, ilma mikrofonita, tõlgid ei kuule ja ei tõlgi. Ehm, ho ascoltato con molto interesse e anche eh, diciamo... ja suure huviga kuulasin teie sõnavõtte ja olen teiega põhimõtteliselt nõus, aga organisatoorsetel äh, põhjustel ei ole kõik teostatav, meil oli juba üks kokkusaamine kokku lepitud seoses äh, energiavarustuskindlusega, seda teemat tuleb põhjalikult käsitleda ja selleks oli ette nähtud äh, homme hommikune koosolek. ühesõnaga, tulles tagasi selle juurde, mida te ütlesite, teen ettepaneku, et äh, Afganistaniga räägime me härra Landa Purust, kui ta juba siia tuleb, äh, või asepeadirektoriga või mõne teise komisjoni esindajaga homme pärastlõunal pärast hääletamist. ma usun, et see põhjustaks vähem raskusi kui teie ettepanek, sellepärast et muidu me kärbiksime energiatarnekindluse alast arutelu, mis on eraldi ette nähtud nii et äh, nagu proua Lunatšek äh, ütles, me peaksime siiski Afganistani küsimusega oma koosolekute raames nüüd tegutsema. ma ei tea, kas ma sain nüüd äh, teie sõnavõttudest õigesti aru, kas ma tõlgendasin teid õigesti. ja proua Lunatšek, palun. ma sooviksin homme hommikul loomulikult arutleda äh, energiatarnekindluse küsimust ja mitte neid asju omavahel segamini ajada, meil on kaks tundi nähtud ette härra Landapuruga ja Marinescuga kohtumiseks. sellegipoolest paluksin teil kaaluda võimalust kutsuda siia volinik äh, Ferrero Valner, ma tean, et see on keeruline, aga proovige seda siiski teha. ja peadirektoraat ameti äh, juhtivloomulikult peadirektor oleks ka vastuvõetav. proposta e definiamo mm, me aktsepteerime seda ettepanekut, mis puudutab äh, homset äh, päevakorda. ja nüüd läheme edasi järgmise päevakorrapunkti juurde, kahe tuhande kümnenda aasta eelarve kolmas jagu komisjon ja ilma pikemalt sissejuhatust äh, tegemata tahaksime anda sõna arvamuse koostajale proua Neits Elfenbrokile ja siis saavad sõna teised kolleegid, palun. Äh, austatud kolleegid, ma ei soovi siin eraldi esile tõsta seda, et eelarve alasel arutelul on vähem kolleege kui üldpoliitilistel aruteludel, aga ilma finantsvahenditeta on ju tegelikult keeruline poliitikat teha, see selleks. kõigepealt äh, üldine märkus. jao neli kohta, ütleb kõneleja. Euroopa Liidu roll ülemaailmse tegutsejana kan saab kannatada, kuna me oleme alafinantseeritud ja me peame kindlasti rohkem äh, tugevdama partnerluslepingute toimimist Lõuna-Euroopas, energiakaubanduse leppimise ja jätkusuutliku majandusarengu valdkonnas. endiselt toetame me naabruspoliitika mõlemaid sambaid, idapartnerlust ja Vahemere partnerlust. on karta, et ettenähtud vahendid ei ole piisavad. samuti eh, palume selget Palestiina strateegiat, niimoodi, et rahaline abi Euroopa Liidu poolt oleks seotud eh, ka Euroopa Liidu suurema rolliga rahuprotsessis. toonitame, et finantsabi vähendamine on ebarealistlik ja see ei ole kooskõlas Lähis-Ida poliitilise tähtsusega Euroopa Liidu jaoks. volinik peaks tegema ettepanekud äh, rahastamise kohta ja ettepanekud peaksid põhinema Sharm el Sheikhis kevadel doonorikonverentsil otsustatul. me tuletame komisjoni nõukogule meelde, et demokraatia inimõiguste Euroopa rahastamisvahend on parlamendi jaoks poliitiline prioriteet ja on kahetsusväärne, et on kavandatud vähendamisi. me juhime komisjoni tähelepanu sellele, et ÜRO juhtimisel peetakse läbirääkimisi, et leida lahendus Küprose probleemile. edu ei ole saavutatud, aga rahalise abi andmine Küprose Türgi kogukonnale peaks jätkuma. lõpetuseks veel isiklik äh, märkus ma loodan, et Lissaboni leping ratifitseeritakse ning et ta jõustub. kui see leping ratifitseeritakse ja kui ta jõustub, siis see mõjutab äh, tugevalt ka ühist välis- ja julgeolekupoliitikat. automaatselt äh, tooks see endaga kaasa lisakulusid, aga need ei ole eelarvesse praegu sisse planeeritud. lõpetuseks tahaksin ma tähelepanu juhtida sellele, et äh, rubriik äh, neli, mis on täielikult anafinantseeritud, äh, ei saa poliitilist tegevust toetada, kui seda täielikult ei reformita, kui Lissaboni leping jõustub, siis me peame tegema ka vastavad finantsmuutused ja järeldused lähtuvalt äh, finantsperspektiivi hindamiseks. ja lõpetuseks kutsun komisjoni juba tuhandendat korda üles et ei kasutataks hädaabireservi kavandatavaks pikaajaliseks tegevuseks. me oleme pettunud äh, rubriigi neli kavandatava piiratud varu pärast. võib-olla loodetakse, et kui varu on piiratud, siis äh, hädajuhtumeid ei teki, aga see on äh, soovkujutelm. igal aastal juhtub midagi ettenähtamatut, ettennustamatut ja siis on vaja hädaabireservi kasutada. me kardame, et nii saab see olema ka aastal kaks tuhat kümme. austatud kolleegid, äh, härra esimees, enamik muudatusettepanekuid, mis mina esitan, on äh, seotud äh, sellega, et ma soovin tulla tagasi äh, eelarveprojekti esialgsete ettepanekute juurde ning äh, lükata tagasi nõukogu poolsed kärped. ja teen ka kompromissettepaneku seoses ühe eelarvereaga. kompromiss muudatusettepanekuga olen ma nõus, seal äh, öeldakse, et Euroopa Liidu võrgustik, äh, mis keskendub äh, tsiviilkriisihaldusele, äh, rahuülesõitsusele, sellele peaks saama toetust. suur tänu proua Neitsile, raportöörile. ja nüüd soovib sõna härra Kaaler, palun. tänan, härra esimees. suur tänu ka raportöörile. minu fraktsioon toetab raportööri seisukohti. ma olen üks nendest, kes on siin juba pikemat aega ametis. osade küsimustega me tegeleme siin äh, pidevalt ikka jälle, mina olen siin töötanud juba üksteist aastat muide, eriti äh, tihti räägime me rubriigi neli alafinantseeritusest ja teiseks punktiks, mille juurde me iga aasta tagasi tuleme, on naeruväärselt madal finantsvahendite eraldamine Palestiinale. tihtipeale oleme me topelt nii palju lõpuks Palestiinast kulutanud ja siis äh, muudkui aga vaadanud, et äh, kust me selle raha kokku saame, nii et me võiks algusest peale tegelikult realistlikud arvud eelarvesse kirja panna. me muudkui kordame seda ühte ja sama ja see, mis me ütleme, lõpuks ka realiseerub, aga keegi meid ei kuula. mis puudutab äh, resolutsiooni, siis äh, tahaksin öelda, et meie ei toeta muudatusettepanekut number neli, mida toetab raportöör. soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine on oluline poliitiline ülesanne, aga see ei ole Euroopa Liidu välistegevuse võtmetähtsusega element. see on natukene kaugele minev hinnang, nii et me oleme muudatusettepaneku number neli vastu härra Van Orden on esitanud äh, muudatusettepaneku, mis kirjeldab täpsemalt äh, seda, et äh, Türgi kogukond Küprosel ei ole saanud finantsabi kätte. kolleeg Kasuliidis hüüdis mulle, et kõik on praegu äh, administratiivses protsessis ja et raha makstakse kohe välja. aga mina tõesti äh, avaldan arvamust, et see raha oleks pidanud äh, sihtkohta juba varem jõudma, inimestel on seda seal vaja. nii palju resolutsiooni ja eelarve muudatuste kohta me toetame raportööri selles, äh, mida ta mainis naabruspoliitika ja Lähis-Ida kohta, meil on ka teisi olulisi ülesandeid maailmas, aga need on äh, kaks äh, meie poliitika raskuspunkti, mida ma sooviksin esile tõsta. oleme ka selle poolt, et Euroopa Komisjon saaks meiepoolse toetuse esialgsele eelarveprojektile, alati ju nõukogu vähendab neid summasid ja siis meie peame võitlema, et neid jälle suuremaks saada. raportööriga oleme me aga ühes punktis ka eriarvamusel. siin öeldakse, et Euroopa Liidu eriesindajaks peaks olema parima kvalifikatsiooniga inimene loomulikult peab äh, järgima ka soolist võrdõiguslikkust, aga siiski kvaliteedist, äh, kvalifitseeritusest tuleb lähtuda. me oleme toetanud äh, ka seda, et Euroopa Komisjon kaasaks kvalifitseeritud kogenud eksperte oma töödesse, arvestaks nende seisukohtadega, nii palju siis äh, minu poolt selle arvamuse kohta. suur tänu, härra Kaaler ja nüüd härra Salafranca soovis sõna tänan, härra esimees. ka mina sooviksin omalt poolt tänada proua Neitsi selle raske töö eest, mida ta on teinud, eelarve on alati väga keeruliseks küsimuseks, nagu me kõik äh, teame. praegu on äh, meil ka uus äh, mandaadi aeg nüüd alanud ja meil on mitmed keerulised küsimused kohe arutada alguses tahaksin öelda oma fraktsiooni nimel, et äh, mõningaid võtmetähtsusega valdkondi võiks ehk äh, rohkem esile tõsta, aga nagu me teame, siis raha on meil piiratud määral ja seda tuleb äh, hästi fokusseeritult kasutada. eelkõnelejad juba ka viitasid ühele olulisele küsimusele, mis on seotud võimalusega kaasata kogenud eksperte. Neil on äh, tõesti laialdasi kogemusi ja Euroopa Liit on alati Euroopa Parlamendi näol nende kaasamist toetanud. ja ma loodan, et äh, seda teed tõesti minnakse igal juhul äh, minu fraktsioon tõesti toetab äh, kogemustega ekspertide kaasamist, see puudutab siis nüüd punkti viiskümmend üks siin. ma usun, et me peaksime selle küsimuse esile tõstma ja siin viitan ma ka nendele läbirääkimistele, millest rääkis härra Kaaler. härra esimees Need on siis minupoolsed ettepanekud ja üldiselt äh, toetame ka seda, mida ütles härra Kaale. suur tänu, härra Salafranca. ja järgnevalt härra Lösing. Ich glaube, Sie meinten Frau Lösing? ma usun, et te mõtlesite proua Lösingut. suur tänu, härra esimees, ähm, mulle sõna andmast, suur tänu raportöörile tehtud töö eest mitu korda öeldi, et eelarvevahendeid ei ole piisavalt, et täita olulisi ülesandeid Euroopa Liidu välispoliitikas. seoses sellega sooviksin ma oma sõnavõtu raames äh, tulla tagasi Ahveti eelmise koosoleku juurde, seal mainisid äh, raportöörid, et äh, välispoliitikaks eraldatud raha ei tohi kasutada sõjaväelistel eesmärkidel, näiteks Galileo põllumajandusrahad äh, ja nii edasi. et järjest rohkem kasutatakse raha relvanduseesmärkidel, mainitakse ka seda, et Lissaboni leping võib varsti jõustuda ja kuue NGL lükkab selle lepingu tagasi, kuna meid ähvardab oht, et aina rohkem eraldatakse raha relvade soetamisele, aga meil on vaja hoopiski desarmeerimist ja rohkem vahendeid eraldada sotsiaalvaldkonnale. me peaksime keskenduma sellele, et äh, vältida militaarprojektidele raha voolamist suur tänu, proua Lösing. järgmisena saab sõna proua Haudala. suur tänu, proua. Neitsil on täielikult õigus, kui ta ütleb, kuivõrd äh, alarahastatud äh, on need eelarveread. ta on teinud äh, head tööd ning ma räägin siin kogu oma fraktsiooni roheliste nimel tahaksin tähelepanu juhtida sellele arvamuse projektile ja muudatusettepanekule number neli, mida siin kommenteeritud on. omalt poolt kinnitan, et äh, soolise võrdõiguslikkuse küsimus on ääretult oluline ja on äh, aluslepingute ja muude lepingutega kooskõlas, et äh, meil oleks äh, tõesti soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine, et see hõimaks, äh, hõlmaks ka välispoliitikat, nii et muudatusettepanek number neli on hea. nüüd edasi, mis puudutab eelarve muudatusettepanekuid, siis mul on öelda ainult tänusõnad raportöörile, kes on pööranud tähelepanu ka mittetulundusühingute kas-, ehk kodanikuorganisatsioonide pilootprojektidele, see on ainult üks äh, võimalus äh, eraldada raha nüüd kodanikuühiskonna organisatsioonidele, kes tegelevad äh, rahu ülesehitamisega. mul on ääretult hea meel, et raportöör kiidab heaks ka roheliste muudatusettepanekud, mis puudutavad äh, Lõuna-Kaukasust ja inimõiguste alast tööd äh, Põhja-Kaukaasia piirkonnas täna. Grazie onorevole Autola, abbia, alla, ha chiesto di intervenire. suur tänu ja nüüd annaksin sõna härra Marleenele. aga kõnelejal ei olnud mikrofoni, seega esimest palub kõnelejat mikrofon sisse lülitada. suur tänu. härra esimees, ma ei kõnele sugugi fraktsiooni nimel, aga eh, Hollandi suuruselt eh, teise valimised võitnud eh, partei nimel minu meelest äh, liikmesriikidel äh, peab äh, välispoliitikas palju rohkem sõnaõigust olema, mitte sellel parlamendil. kodanikud äh, kõige suurematelt, suurtematest riikidest, kes sissemakseid teevad Euroopa Liidu eelarvesse, peavad selle poliitika kinni maksma ja Holland ongi üks suuremaid äh, Euroopa eelarve rahastajaid, seega nüüd ma tunnen küll, et Palestiina territooriumidele ei tohiks mitte sentigi enam anda ja meie hääletame selle raporti vastu. suur tänu härra Madeleenile ja nüüd järgmine kõneleja, palun meie fraktsiooni variraportöör kahjuks ei saanud täna siia tulla, nii et ma esindan teda. arutasime oma fraktsioonis prioriteedid läbi. tahaksin tänada raporti koostajat suure töö eest, aga eh, lisaksin ka mõned kommentaarid. kahju on, et Rahvapartei ei tunne, et eh, muudatusettepanek ettepanekut number neli võiks toetada, nimelt see puudutab soolise võrdõiguslikkuse toetamist läbi välispoliitika. see ju ei puuduta ainult Palestiinat. sooline võrdõiguslikkus peaks kogu välispoliitikat läbima Euroopa Liidus. samuti ähm, on meil kahtlusi Läänemere strateegia rahastamise osas. kas see on tegelikult meie välispoliitika osa, see on pigem sisepoliitika ja roheliste pilootprojektide osas, mis puudutavad demokratiseerimisprotsesse, siis põhimõtteliselt me loomulikult nende pilootprojektidega nõustume, aga minu meelest nimetatud ettepanekus on liiga palju eelarveridu puudutatud härra Salafranca märkused Kuuba kohta näiteks tõstatavad vajaduse inimõiguste eh, progressi järelevalve üle, aga minu arvates ei ole vaja eh, üksikute riikide, eh, üksikuid riike nimetada, me peaksime siiski kõnelema üldisemalt inimõigustest ja demokraatiast. kui me nüüd Kuuba äh, eraldi esile toome, siis tekib nagu oksjon, kes saab rohkem välisabi, aga üldiselt eh, me nõustume raportööri seisukohtadega. suur tänu. ja nüüd härra Van Orden, palun. suur tänu. informatsiooniks tahaksin öelda lihtsalt seda, et eh, minu hea Hollandi kolleeg rääkis siin juba e-, e-, Euroopa Liidu eelarvesse need NATO sissemakseid, muidugi väga hea meel, et neid äh, mainitakse, neid riike. kõige suurem on Saksamaa, siis tuleb äh, Ühendkuningriik, äh, siis alles tuleb Holland, muidugi Ühendkuningriigi panus kahjuks läheb suuremaks, sellepärast et Tony Blair otsustas Margaret Thatcheri võidetud tagasimaksetest osa jällegi Euroopa Liidule tagasi anda jah, aitäh teile nende täpsustuste eest, härra Van Orden. ja äh, lõpetuseks annaksin tagasi sõna raportöörile proua Ann-Mari Neitsile. kas komisjon vajab sõna, vist ei vaja, palun raportöör. suur tänu, härra esimees tahaksin kõigepealt tänada kõiki kolleege, kes lahkelt kommenteerisid minu raportit, tahaksin suurt tänu öelda ka sekretäriaadile abi eest. ilma sekretäriaadita ei oleks üldse see töö olnud võimalik. enamus kolleege minu meelest nõustus no, koostatud arvamusega, arvamuse põhijoontega Äh, muudatusettepanekud viiskümmend ja viiskümmend üks, nende, nende osas tahaksin härra Salafrankaga veel kõnelda. see pole veel selge, võib-olla olen ma midagi alahinnanud, aga tahaksin siiski üllatust avaldada härra Kalleri üle, kes Rahvapartei nimel kõneldes ütles, et eh, tema fraktsioon hääletab punkti number neli vastu kui te nüüd näete, et kõigist eriesindajatest, keda meil Euroopa Liidus on praegu kaksteist, mitte ükski ei ole muide naine, siis mul on väga raske uskuda. ja nõustuda härra Kaageriga, et äh, just nagu oleks ainult meestel äh, need õiged omadused ja oskused nende ametikohtade täitmiseks. ja naisi ei ole peetud sobivateks. võib-olla kaaluksite veel kord oma seisukohti. kes nüüd netomaksja ja on ja kes ei ole, sellesse diskussiooni ma laskuda ei tahaks, aga paljudes keeltes on võimalik rääkida eh, matemaatikast ja sageli ja niisuguste kalkulatsioonide puhul süüdistatakse naabreid, see ei ole midagi erilist Euroopas. aga minu meelest niisugune arutelu ei ole iial konstruktiivne härra Salafrankat ta-, tahaksin siiski tänada eh, tema sõnavõtu eest, samuti kolleege, kes mind toetasid ja loodan, et kindlasti saame me oma muudatusettepanekud esitatud ja hääletus läheb ka korda ilma probleemideta. suur tänu raportöörile! nagu te teate, see arvamuse projekt läheb hääletamisele homme pärastlõunal. seega võtame nüüd punktid number seitse ja kaheksa koos, need puudutavad eh, partnerluse koostöölepingut Euroopa Ühenduse ja eh, Tadžikistani vahel ja eh, resolutsiooni ettepanekut vastava koostöölepingu kohta. esimene ettepanek on õigusloomeline, teine on siis täpsustav. tahaksin härra Peterlele anda sõna sissejuhatuseks, palun. aitäh, esimees. mul on väga hea meel, et see menetlus hakkab lõpule jõudma. ma ei hakka kordama kõike seda, miks me peaksime olema selle partnerlus- ja koostöölepingu poolt, me oleme seda lepingut juba pikka aega oodanud. Äh, juulis me arutasime seda asja ja sellest ajast saadik on muutunud nii palju, et liikmesriigid on lõpetanud äh, oma menetlused äh, ja nüüd on siis parlamendi kord nõusolek sellele lepingule and-, anda, ma olen näinud äh, kolmekümmend seitset muudatusettepanekut, mis minu arvates muudaksid selle raporti liiga üksikasjalikud ja üksikasjalikuks muudaksid teksti liiga täpseks. mõned nendest muudatusettepanekutest muudu-, puudutavad asju, mis on juba viimase paari kuu jooksul muutunud, äh, mõned muudatusettepanekud lähevad liiga kaugele ning ei ole tegelikult asjakohased. Need ei puuduta konkreetselt seda lepingut. me tahame selle lepingu läbi toetada suhteid Euroopa Liidu ja Tadžikistani vahel. ma olen püüdnud äh, vastu võtta enamikku muudatusettepanekuid, tahaksin tänada kõiki muudatusettepanekute koostajaid, samuti komisjoni, kellega koostöö sujus väga hästi, samuti tahaksin tänada Tadžikistani saatkonda ka saatkonnaga mul on olnud kõnelused. ma võiksin kommenteerida iga üksikut muudatusettepanekut, aga arvestades seda, et seisukohtad on väga erinevad, ma ei näe selleks mingit vajadust ma tahaksin öelda veel seda, et arvestades, et paljud nendest, kes muudatusettepanekuid koostasid, on siin täna kohal, ma tahaksin öelda, et võib-olla vee kasutamine oli üks vastuolulisi teemasid ja neid muudatusettepanekuid äh, katab kompromissmuudatusettepanek. ma räägin siin äh, ettepanekutest kakskümmend üheksa, kolmkümmend ning mis puudutab piinamist, siis äh, kõik muudatusettepanekud on kaetud muudatusettepanek, kompromisside viiskümmend ja viiekümne ühega ja muudatusettepanekuga viiskümmend kaheksa võib-olla on vaja veel mõningaid eh, edasisi muudatusi. Eh, kui rääkida kolmekümne kaheksandast muudatusettepanekust, siis eh, siin on jutt sellest, kuidas abi jälgida muudatusettepaneku, nad on näinud ette väga täpse sõnastuse, abi äh, jälgimise ja eelarve toetuse kohta. ma mõistan komisjoni seisukohta. Äh, komisjoni seisukoht on selline, et ei ole vaja kasutusele võtta uusi instrumente. nii et, et ma oleksin äh, rahul, kui komisjoni esindaja esitaks nüüd oma nägemuse või komisjoni nägemuse ning mis puudutab kolmekümne kolmandat muudatusettepanekut, siis härra Landsbergisele võin öelda, et olukord on muutunud, mis puudutab ombudsmani, nii et, et meil ei ole vaja enam seda muudatusettepanekut äh, sisse panna. ja nüüd olen valmis vastama küsimustele, mis teil on. aitäh härra Peeterle, aitäh teile, raportöör, ja nüüd saab sõna proua Koppa. Κανείς από εμά δεν μπορεί να υποστηρίξει πιστικά ότι η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων keegi meist ei soovi öelda, et inimõiguste olukord Pakistanis on hea ja seetõttu peaks Euroopa Liit oma resolutsioonis selgelt välja ütlema, et äh, nõusolek äh, sõlmida partnerlus- ja koostööleping on meiepoolne žest. tihedamad sidemed Euroopa Liiduga eeldavad aga inimõiguste olukorra paranemist, sellised viited on ka härra Peterle tekstis sees, ma tänan teda selle eest ja ma tahaksin eriti tähelepanu juhtida veel omalt poolt ebaseadusliku sisserände vastasele võitlusele, see puudutab partnerluslepingu artiklit number seitseteist. resolutsiooni projektis ei viidata aga sisserände küsimusele. oluline on tähelepanu juhtida sellele, et partnerlusleping äh, sisaldab ka sisserände küsimusi ja tagasivõtuleping võimaldab äh, seda, et äh, tegutsemine selles valdkonnas saab olema tõus ja kiire. igal juhul meie komisjon soovib äh, kindlasti, äh, et äh, sarnased tagasivõtulepingud allkirjastataks ka teiste kolmandate riikidega. ma ei juhi siin tähelepanu mitte ainult olukorrale Tadžikistanis, vaid äh, viitan Sevilla lõppjäreldustele, kus kahekümne seitsmendal aastal kutsuti kõiki üles töötama välja kolmandate riikidega ühine sisserändepoliitika ja sõlmima äh, tagasivõtulepingud loomulikult austades rahvusvahelist õigust. Grazie onorevole Coppa, ora chiesto di intervenire. aitäh, proua Coppa ja nüüd äh, proua Lösing on sõna palunud. Ja ich kann gleich an die Ausführung der Vorredner liitun äh, eelkõnelejaga, aga kõigepealt äh, suur tänu, härra esimees, et te mulle sõna andsite, suur tänu härra Peeterle põhjaliku ülevaatest. minu fraktsioon kuue NGL on arvamusel, et see partnerlus on problemaatiline ja muudatusettepanekud seda lepingut vähem problemaatiliseks ei muuda. selles resolutsiooni projektis ei mainita üldse valdkondi, mis on meie jaoks olulised ja need on järgmised. siin mainiti, et selles nagu ka igas partnerluslepingus on tegemist vastastiku andmise ja saamisega mul tekib aga küsimus, et äh, kas Euroopa Liidu huvid on seoses sisserändega kaitstud? ja siin viidatakse piirile, mis äh, Tadžikistanil on Afganistaniga tuhat kakssada kilomeetrit ja võib-olla võib Afganistanis saada uus Vietnam, tekib äh, põgenikevoog ja kas on Tadžikistanis äh, planeeritud samasugust äh, migratsiooniorganisatsiooni kui äh, Ukrainas? kas on ette nähtud teatud migratsioonilaagrite moodustamine? lisaks tahaksin tähelepanu juhtida sellele, et Tadžikistani vanglates rikutakse inimõigusi ja ka Genfi põgenike konventsiooni partnerluslepinguga soovime me reguleerida lähemalt ka migratsiooniküsimusi. kas on planeeritud tihedamat koostööd Frontexiga, nii nagu kahekümne seitsmendal aastal lepingus Ukrainaga ja nagu kolleegid juba eelnevalt äh, küsisid, siis äh, kas on planeeritud sõlmida tagasivõtuleping ma rääkisin juba sellest tuhande kahesaja kilomeetrisest piirist Afganistaniga ja resolutsiooni ettepanekus öeldakse, et äh, seetõttu on Tadžikistanil oluline roll, oluline piirkondlik roll, aga milline konkreetne roll tal ikkagi siis on sõjas Afganistaniga, kas see annab lääneriikidele baase kasutada, kas see on vägede transiitriigiks ja kas äh, Afganistani missioon äh, destabiliseerib Tadžikistani. lõpetuseks veel äh, märkus ja küsimus majandusvaldkonnast. partnerlusleping Euroopa Liidu ja kolmanda riigi nagu Tadžikistani vahel on seadnud eesmärgiks vabakaubandustsooni loomise, samuti tahetakse parandada lääne kontsernide võimalusi Tadžikistanis ja kuidas nüüd selles kontekstis äh, saada aru sellest, et Tadžikistan peaks äh, parandama välisinvestorite äh, strukturaalseid investeerimisvõimalusi, milliseid meetmeid nende strukturaalsete muutuste all mõeldakse ja mida Euroopa Liit tahab sellega saavutada? kui me nendele küsimustele vastust ei saa, siis meil ei ole võimalik seda lepingut korralikult hinnata ja resolutsiooni poolt me hääletada ei saa. aitäh, proua Lösing! ja nüüd on proua Haudalal sõna. on oltava hyvin tyytyväinen siihen. tänan. me oleme väga rahul sellega, kuidas äh, arvamuse koostaja on selle dokumendi kirja pannud ja oleme tänulikud äh, ka selle eest, kuidas ta on suhtunud äh, roheliste muudatusettepanekutesse, kompromissid üks ja kaks on väga head aga ka meil on küsimus äh, seoses äh, punktiga kaheksa A nagu eelkõnelejal, ehk siis äh, strukturaalsed muutused, mida see Tadžikistani puhul konkreetselt tähendab? ja nüüd roheliste muudatusettepaneku juurde, mis puudutab seiret ehk siis äh, arenguabi äh, seiret. meil tuleb äh, tagada, et eelarvevahendeid kasutataks korralikult ja me tahaksime teada komisjoni seisukohta selle kohta, et miks seire ei ole võimalik. doonoreid on ju tõesti väga palju, neil peaks olema omavaheline infovahetus ja kontakt. sarnaselt raportööriga sooviksime me teada komisjoni seisukohta, kas selline seirerühm, rühm oleks tõesti ähm, kahjulik. me oleme selle toonud välja punkti kolmteist A lisana, selle ettepaneku, tänan. aitäh, proua Haudala ja paljud on juba tahtnud teada, mida arvab komisjon, seega härra Byrne komisjonist saab nüüd sõna <clears throat> Thank you, uh, president um.... aitäh, esimees. tõstatati terve rida küsimusi ning ma üritan enamusele neist vastata selle ajaga, mis mul on. kõigepealt olen väga tänulik härra Peterlele selle äh, usaldusväärse töö eest, äh, töö eest selle resolutsiooni ettepaneku koostamisel, äh, kus on sees ka väga paljud muudatusettepanekud mõned nendest muudatusettepanekutest on esile kutsunud kommentaare, mina peatuksin kolmekümne kaheksandal muudatusettepanekul, mis meie jaoks on oluline. inimesed võib-olla ei mõista, et komisjon koos rahvusvaheliste doonoritega loob uue raamistiku abi osustamiseks Tadžikistanile ja samuti seatakse siis, luuakse rühm selle abi seireks komisjon äh, mõistab selle muudatusettepaneku suunda, aga selline algatus nõuaks olulisemate rahvusvaheliste doonorite koostööd. meie leiame, et olemasolev koostöö, see koostöö, mis meil praegu on rahvusvaheliste doonoritega, äh, ÜRO-ga, äh, Maailmapangaga, nendega meil on olemas raamkokkulepped ning meil on juba piisav alus koostööks institutsionaalsel tasandil ning Dušanbees meil on ühine strateegia toetusrühm. see rühm kohtub regulaarselt. meie abi antud hetkel toimub vastavalt uuele määrusele ja ka temaatilistele eelarvetele see on siis selleks õiguslikuks aluseks äh, meie koostööle. mis puudutab nüüd seda seirerühma, mis siin on välja pakutud, siis komisjon tahaks juhtida tähelepanu sellele, et Euroopa vastav ametkond tegeleb Euroopa abi tõhususe hindamisega ja arvestades seda äh, ka veel delega-, et Dušan Pes on delegatsioon, mis seda ülesannet väga edukalt täidab, siis meile tundub, et äh, selline täiendava äh, rühma loomine võib tekitada lisaprobleeme, sellepärast et meile tundub, et olemasolev koostööraamistik ja institutsionaalne raamistik, mis meil on, on piisavalt tõhus selleks, et abi tõhusalt osustada ning äh, teha seda äh, siis nii kogu Kesk-Aasias kui ka Tadžikistanis. tulles nüüd mõningate muude märkuste juurde, mis on seotud äh, proua Kopa sõnavõtuga, siis koostöö ja partnerluslepingu sidumine legaalsete residentidega, see on teema, mida OSCE on äh, sellega praegu tegelenud ning äh, vastutavad organisatsioonid on siis äh, kohtunud Viinis sellel teemal ning väga paljud küsimused, mis puudutavad ebaseaduslikku rännet, leiavad siis juba käsitlust pärast selle lepingu sõlmimist kujunevas olukorras me praegu tegutseme läbi ühise koostöökomisjoni, loomulikult selle komisjoni äh, pädevus on äh, piiratud selles osas, kui kaugele me saame minna, aga kui see partnerlus ja koostööleping sõlmitakse, siis see võimaldaks laiemat ja sügavamat koostööd, samuti äh, võimaldatakse luua siis selliseid ühiseid komisjone majanduse, inimõiguste ja teiste teemade osas ning see mure, mida äh, sõnavõtjad väljendasid, äh, selle murega saaks ka paremini äh, tegeleda põgenike tagasivõtmise lepingute raames, mis tulevad arutusele siis pärast seda partnerlus- ja koostöölepingu heakskiitmist. nii et, et ma arvan, et siis oleks kohane neid arutada üksikasjalikumalt ja konsulteerida ka siis näiteks Frontexi peadirektoraadiga Äh, proua Lösing äh, mainis äh, sisserändajate teemad samuti. see probleem loomulikult on olemas ning Tadžikistani president oma möödunud veebruaris toimunud kohtumisel härra Barrosoga ütles, et nemad näevad, et neil on väga oluline roll regionaalses julgeolekualases koostöös. Nad peavad ennast puhverriigiks ekstremismi ja terrorismi ning ülejäänud maailma vahel ning ja siin me jõuamegi selleni, miks on nii oluline meie koostöö ka Afganistaniga, oluline on tagada piirkondlik julgeolek ning äh, seda me peame kogu aeg silmas pidama. Äh, meil on äh, olemas vastav projekt Tšekistanis, mis sai alguse kahe tuhande teisel aastal see projekt on osutunud üsna edukaks ning täna pärastlõunal tegelikult toimus seoses Afganistaniga kohtumine, kus olid ka UNDP esindajad Äh, mis, äh, seal räägiti siis sarnasest kokkuleppest Afganistani poolel, mille eesmärgiks on äh, piirialade julgeoleku parandamine ja meie leiame küll, et nende kahe riigi vahel on vaja tugevamat koostööd selleks, et tagada parem piirivalvestruktuuride koostöö. vabakaubanduslepingute küsimus on teema, mida saaks ka rohkem arutada pärast selle partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimist. antud hetkel komisjon toetab erasektori arengut. me keskendume just tulevasele strateegiale aastateks kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kolmteist. komisjon on juba toetanud erasektorit eh, eh, niimoodi, et välisinvestoritel oleks kergem sinna minna nii et, et me leiame, et see kõik on väga oluline just majandussuhete kontekstis Tadžikistaniga ja majanduslangus on äh, mõjutanud väga tugevalt, majanduslangus Venemaal on väga mõjutanud äh, Tadžikistani majandust ning äh, see mõjutab ka Tadžikistani valitsuse suutlikkust täita oma kohustusi sellistes sektorites nagu näiteks haridus, sotsiaalhoolekanne ning äh, meil tegelikult on äh, komisjonis äh, praegu arutusel äh, volinik Almunia äh, toetuse palve. me äh,, komisjon ei ole ju seda lõpp, lõplikku otsust veel langetanud, aga kui ma nüüd millele, mingile küsimusele vastamata jätsin, siis ma vabandan ja ma olen valmis sellele täiendavalt vastama, aitäh. Grazie, doktor Byrne, mm, per le aitäh, härra Byrne. Äh, lõppsõnaks saab äh, sõna nüüd jällegi raportöör. Äh, hvala lepa ähm, razpravljavcem pa tudi predstavniku komisije za ähm, suur tänu. ma olen tänulik komisjoni esindajale ja kõikide komisjoni liikmetele, kes sõna võtsid ma olen rahul sellega, mida kuulsin mitmete kolleegide suust äh, tingimuslikkuse kohta, mis puudutab äh, seda lepingut. siin viidati demokraatlikele põhimõtetele ja põhiõigustele. mida see siis tähendab? asi on selles et algusest peale on sees inimõiguste kaitse klausel, millest tuleb kinni pidada. ei ole vajadust lisada seda hiljem, ma usun, et see on piisavalt selge. kui nüüd rääkida ebaseaduslikust sisserändest, siis ma toetan proua Koppa muudatusettepanekut number viiskümmend kuus. muudatusettepanek number viis annab sellele partnerriigile väga olulise rolli laiemas piirkonnas. muudatusettepanek number kolmkümmend kaheksa seoses sellega tahaksin ma öelda, et ähm, see ei ole minu meelest äh, vajalik ja esitaja peaks selle tagasi võtma. kui te sooviksite veel selgitusi enne täiskogule minekut, siis hea meelega pakun omapoolseid selgitusi. tänan. olles ära kuulanud nüüd raportööri, oleme me kõik päevakorrapunktid läbi võtnud, nii et äh, tänane koosolek on lõppenud, olen tänulik kõigile, kes osalesid koosolekul. jätkame homme kell üheksa.